So, meine Damen und Herren, Ladies and Daamid ja härrad, me peame alustama. meil on täna väga tihe programm, mille tahaksin teiega koos läbi vaadata, võtame vastu päevakorra ja järgmine informatsioon punkt viisteist Elizabeth Morin-Chartier ehm, raport, mis puudutab sotsiaalfondi, see siis eh, tuleb enn-, enne neljandat punkti. nii et pärast juhataja teadaandeid eh, siis eh, Elizabeth saab sõna ja siis tavapäraselt edasi, siis tuleb kuues punkt koos härra Bulaniga ja seal on teemaks Euroopa reindustrialiseerimine me käsitleme seda pärast päevakorrapunkti kaksteist ning seitsmes punkt, meie esimehe proua Peresi äh, äh, raport seadusandlike volituste delegeerimise ja komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeetmed. see mind tõesti huvitaks, kuidas seda on tõlgitud kõikidesse keeltesse. me ei käsitle ettepanek, muudatusettepanekuid, kuid hääletame siiski. ma loodan, et te olete nõus nende muudatustega. et vastavalt äh, reeglile kakskümmend üks, siis äh, homme äh, äh siis Ehm, muudame ka punkti neliteist, kas siis eh, saab eh, niimoodi heaks kiita päevakorra? aitäh. nüüd eh, edasi, mis puudutab aastaaruannet, siis me, meil tuleb kohtumine või ühiskoosolek kahekümne esimesel novembril Strasbourgis kaheksa viisteist kuni kell kümme ja volinik Reen ja, ja volinik Andor esitavad seda majanduskasvu iga-aastast raportit kolmeteistkümnendal novembril, siis äh, võetakse see vastu ja Strasbourgis toimub arutelu, oleks hea, kui saaksite selle endale juba kalendrisse märkida. nüüd äh, tõlke teema, samuti selline teema, mida seal käsitleme, ei ole kasutamata tõlkimise juhtumeid ähm, viimasest koosolekust äh, saadik, nii et tundub, et kõik äh, toimib päris mõistlikult ja mis on veel oluline, meie saadikutena peame alati äh, tegema häid raporteid, häid muudatusettepanekuid, sest meid kantakse ju ka interneti üle, pool maailma kuulab seda, mida me siin teeme. ja veel tahan öelda, et meil on täna väga vähe aega, meil on iga päevakorrapunkti jaoks ainult viisteist minutit nii et püüame täna võimalikult lühidalt teha ja näidata ka kodanikele, et saadikud on võimelised ka väga kiiresti eh, arutama päevakorrapunkte, et püüame seda nüüd täna tõestada. niisiis pärast kolmanda päevakorrapunkti siis viieteistkümnes ja sõna on proua Marin Šatje. suur tänu! kõigepealt viimane triloog sellepärast et see oli kahekümne kuues, kahekümne seitsmes tuleb järgmisel nädalal. ma tahaksin sellega seoses tänada oma südamepõhjast kõiki meie administratiivtöötajaid, kogu meie meeskonda, kes on andnud oma ülesannete kergusel, kõrgusel, sõltumata sellest, kui kaua need arutelud kestavad, kella üheni öösel lausa ja töötingimused on seega väga rasked, nii et äh, au ja kiitus kõigile meie meeskonna liikmetele. meie viimasel arutelul jõudsime ühele poole kõikidest nendest küsimustest, milles meil oli kokkulepe, aga nüüd on jäänud veel rasked küsimused on jäänud veel kõige tähtsam ja kõige raskem läbirääkimiste osa. esimene raske küsimus on ühtekuuluvusfondi kahekümne seitse protsendiline viimine Euroopa Sotsiaalfondi ja meie meeskond on jäänud enda juurde kindlaks ja nagu me teame, eelarvekomisjoni esimees toetab meid, äh, härra Alan Lamassu Euroopa Parlamendi president samuti suhtub meie nõudmisse äärmiselt positiivselt äh, ja ka meie rääkisin aga meie fraktsiooni esimehe Joseph Tooliga sellest täna hommikul. üritame anda endast parima, et äh, olla võimalikult kaalukad selles, äh, nendes läbirääkimistes siin on tegemist üheteistkümne miljardi euroga, mida investeeritakse inimkapitali. teine raske küsimus. Äh, noorte tööhõive algatus. kui mäletate, siis äh, abisaaja piirkonnad on need, kus äh, on äh, viieteist kuni kahekümne viie aastaste hulgas äh, on töötuid äh, üle kahekümne seitsme protsendi. me teame, et on piirkondi, kus on noorte tööpuudus suurem kui Euroopa keskmine ehk siis kakskümmend kaks koma üheksa protsenti noori töötuid ja sellest rohkem. meil ei ole võimalik siin kõiki asju võita, eks me siis vaatame, kui palju on meil võimalik seda pikendamist äh, või laiendamist taava, ta, saavutada. me tahtsime, et äh, vanusepiirangut suurendatakse kuni kolmekümnenda aastani. Äh, see oli üks asi, mida me soovisime, võib-olla me saavutame siis kas ühe või teise nendest kahest võimalusest. ja kolmandaks me sooviksime ka et äh, kakskümmend protsenti Euroopa Sotsiaalfondist oleks eraldatud äh, vaesuse vastasele võitlusele ja sotsiaalse tõrjutuse vastasele võitlusele. ja veel viimane punkt, puuetega inimesed ja pagulased tuleks äh, samuti sotsiaal, Euroopa Sotsiaalfondi abisaajate hulka tuua niisiis nende asjade, nendesse asjadesse on pandud, paneb, on, investeerime me kogu oma energia läbirääkimistes. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves äh, tuleb juba tegeleda noorte tööhõive algatustega ja ma võin teile öelda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves on äh, kolm miljardit äh, nelisada miljonit eurot Mm. Äh, kulukohustustena ja sealt jääb ka üle kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, kokku umbes kuus äh, miljardit kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümne aasta peale. siis kahekümne seitsmes äh, triloog leiab aset äh, järgmisel teisipäeval ning äh, loodame, et enne kolmekümne, kolmekümmet triloogi kohtumist jõuame ka, ka lõppkokkuleppeni. jah, tundub, et oli hea valik nimetada sind raportööriks. tundub, et sul on kõik asjad kontrolli all. kas on veel küsimusi, kommentaare? palun mm. -hmm Más que una pregunta, presidente, es... suur tänu, mul ei ole mitte niivõrd küsimus, kui lihtsalt tahtsin tänada läbirääkimiste meeskonda. Elizabeth teab, et ma toetan teda täielikult tema strateegias, taktikas, kogu läbirääkimiste protsessis. pidasin seda vajalikuks seda veel kord äh, rõhutada. Need teemad, millega me tegeleme, loodame, et saame seal veel laiendada seda algatust, et ähm, oleks hõlmatud rohkem noori, tegemist on ju väga ränga probleemiga, me ei saa seda, me ei saa siin lihtsalt osalahendusi otsida. ma ise arvan, et kui peame valima äh, kas laiendada territoriaalselt või, või laiendada neid rühmi, kellele, kes on hõlmatud, siis ähm, arvan, et oleks üsna raske selgitada, miks peaks üks noortealgatus, äh, miks ähm, sellest on välistatud pool noori. aga see on minu isiklik arvamus, igal juhul tead, et toetan sind täielikult läbirääkimistel. suur tänu, kas on veel küsimusi?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 Euroopa Parlament võttis hiljuti minu raporti vastu ja komisjon ja liikmesriiki kutsuti üles selles raportis, et neid ettepanekuid ka äh, rakendataks. kohtusin volinik äh, Andersiga ja mulle jäi mulje, et äh, ta ei ole eriti pühendunud sellele asjale. ta ei soovi, et laiendataks seda algatust kuni kolmekümne aastaste noorteni. nii et kas, äh, küsiksin Elisabeth, kas on võimalik seda äh, rakendada? aitäh, kas on veel äh, märkusi? tundub, et mitte. siis Elisabeth, palun. väga tähtsad, olulised küsimused, kas saame laiendada? paar sõna, jah. mina olen täielikult nõus selle mõttega kolmekümnenda aastani pikendus, sellepärast et seetõttu abisaajate äh, arv kasvab äh, ja aga raskus seisab siin selles, et äh, kahekümne viie ja kolmekümne aastaste hulgas on äh, terve rit-, hulk noori inimesi ja võib-olla see ettepanek lahjendab noorte tööhõive algatuse mõju äh, noorte tööhõive algatus ja noorsootagatis on suunatud ühele samale publikule ja noorte tagatis ei ole mõeldud mitte ainult üksikutele piirkondadele, kus äh, on üle kahekümne viie protsendi tööpuudust noorte hulgas, vaid see on mõeldud kõikidele regioonidele. nii et noorte tagatist võib kasutada siis vahendiks, millega hüvitada või kompenseerida seda probleemi. suur tänu kogu meie poliitilisele meeskonnale selle suure solidaarsuse eest ja ühtsuse eest kakskümmend kuus eh, triloogi ja me oleme tõesti suutnud hästi koostööd teha. jah, teiste institutsioonidega koostööd teha on vahel vägagi keeruline, aga ma olen kindel, et saad sellega hakkama. Eh, Elisabeth, suur tänu ja tänan ka eh, selle eest, et siin on nii palju solidaarsust temaga. järgmine päevakorrapunkt ja siin on siis jutt vastu äh, ainete segude klassifitseerimine, märgistamine, pakendamine ja sari Essaia, palun. Uh... aitäh, äh, eesistuja, meil on kaks kompromisse, kompromissi ja tahame neis rõhutada, et äh, head ohutusstandardid ei tohiks näha piirangutena kuigi, kuigi me tahame muidugi toetada VKE-sid ja, ja mikroettevõtteid. kompromiss D. Äh, e. sain ju aru, et siin on väike keeleline parandus, nüüd ütleme, et kõik, äh, kõiki kolme äh, viit direktiivi tuleb, tuleb siis läbi vaadata nagu ma aru sain, siis äh, proua Harkin soovib siia parandust, sõnas, et sõnastus oleks parem, aga sisu ei muutu. ja ma arvan, et saame selle vastu võtta homme ja kõik äh, ülejäänud muudatusettepanekud on pigem tehnilist laadi. ja need on põhiliselt tehnilised eksperdid komisjoni poolt on need vastu võtnud, nii et siin ei tohiks olla probleemi homme sellega. ja tõesti loodan, et saame siis esimesele lugemisele minna äh, kokkuleppega ja kõik fraktsioonid saavad olla ühel nõul. sellega tahaksin tänada ka variraportööri, kes, kellest oli väga suur abi, aitäh! suur tänu! tundub, et äh, asi näeb päris hea välja, me loodame, et nii see käib. nüüd ole, äh, Kristjanson, oled äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun. suur tänu selle hea koostöö eest, mul on väga hea meel, et raportöör on olnud äärmiselt hästi vastutulelik olnud ja on meie kaalutlused samuti kompromissidesse põiminud ja meil on väga hea meel, et töötervishoid ja tööohutus ei ole siin ainult kulu või koorem ettevõttele ning äh, seda ei saa kasutada ettekäändena, et miks äh, mitte kaitsta oma töötajaid, äh, kõik, kõigil peavad olema tagatud tööohutusega seotud õigused. samuti on hea meel, et siin on välja toodud, et mõningad grupid on rohkem ohustatud kemikaalidega seotud ohust, nagu näiteks vabrikutöötajad, kes igapäevastes, igapäevases tegevuses puutuvad sageli kokku kemikaalidega ja neid võib-olla ei teavitata sellest riskist, mis neid ähvardab. tahaksin tänada raportööri, et raportöör ei ole pidanud seda mitte ainult tehnilise ülesandena, vaid on siiski meeles pidanud kogu aeg ka töövõtjate ohutust ja heaolu. tänu, kallis Olev. ja liberaalide poolt ähm, pidi Meri Hassander äh, sõna, aga selle asemel uh, um, jah, Mariann ei ole kohal ja sellepärast räägin mina tema nimel. ma tahan tänada raportööri väga põhjaliku üksikasjaliku töö eest selle teemaga. see on küll jah, väga tehniline teema eh, ja toetatakse neid kohandusi, mis härra, mis proua Essaja on teinud, aga on ka konkreetseid märkusi, mis puudutavad terminoloogiat. proua Harkin leiab, et terminoloogia täpsustamine tekstis on väga põhjendatud. nüüd põh kompromiss B, proua Harkin küsib raportöörilt, et kas eh, kõik Eh, viis direktiivi ei tuleks perioodiliselt läbi vaadata. Periodic review, mitte under review. Under review tähendab sellist pidevat protsessi, mitte perioodilist. Eh, ja tekitab ebakindlust, et mida siin siis silmas peetakse, kas ka mingi lõppdokument koostatakse, kui kogu aeg asjal silma peal hoitakse. nii et meie tahaksime struktureeritumat lähenemisviisi, aldes näha, et toimuks perioodiline läbivaatamine, mitte see pidev konstant ja peale selle proua Harkin on raportiga rahul ja ka muudatusettepanekud on teinud, nii et ootame homset hääletust. suur tänu, kas keegi sai veel sõna? sorry, kõige lõpus. kui mitte, siis kas komisjon soovib sõna võtta? palun. suur tänu, et andsite mulle võimaluse avaldada tänu nende muudatusettepanekute eest ja äh, komisjon tahab juhtida tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud, äh, mis siin on välja pakutud, ennekõike puudutavad terminoloogia korrastamist. Äh, teised muudatusettepanekud täpsustavad korrelatsiooni vana ja uue klassifikatseerimissüsteemi vahel ja ka mõned täiendavad äh, ainete kategooriad on siia sisse viidud ja segude kategooriad on siia sisse viidud. ja see on kooskõlas äh, meie lähenemisviisiga. Äh, et direktiivid peavad alati olema kohandatud ja kaasas käima tehniliste edusammudega Äh, oleme nõus muudatustepanekutega kümme ja üksteist. Äh, me leiame, et ei piisa sellest, kui allkategooriatele äh, viidata üks A ja üks B. on vaja ka kategooriale üks viidata, sest kategooria üks hõlmab ka neid juhtumeid, kui ei ole võimalik Äh, allkategooriasse paigutada ainet, ei saa panna üks A-sse või üks B-sse seda ainet näiteks ja siin peaks olema sõna ja asemel sõna või muudatusettepanekutes kümme ja üksteist. et and asemel or ja tahaks juhtida tähelepanu ka muudatusettepanekutele kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, eh, mõned eh, nende muudatusettepanekute osad eh, ei ole otseselt seostatavad praeguse kontekstiga, mis tähendas tegelikult vastavuse üldist korrastamist suur tänu komisjonile, lõpetuseks äh, raportöör, palun uh,. For... ma tänan äh, komisjoni nende märkuste eest, ma olen kindel, et me saame nende pisiasjade juurde äh, tagasi tulla meie kolmepoolsete läbirääkimiste ajal, ma olen täiesti nõus, et perioodiline läbivaatamine on palju parem mõiste kui pidev läbivaatamine should be kept under review ma palun, et homme see muudatusettepanek sekretariaadilt ka teile esitatakse, et me saaksime selles kõik kokku leppida, sest see tõesti on parem sõnastus. suur tänu, tuleb siis öötööd teha, tundub. vaatame, homme hääletame. siis meie sekretäriaat on selleks ette valmistunud. järgmine päevakorrapunkt on viies punkt. Äh, võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemise palun raportöör Adam Kosa. köszönöm a szót. Most a kompromisszumokról lesz szó. Suur tänu. Mul on hea meel äh, käsitleda kompromisse. Neid on kokku seitse ja möödunud kord oli meil suurepärane kohtumine variraportööridega. kõik kulges väga positiivses õhkkonnas ja me avameelselt arutasime seisukohti. ja oleme välja toonud need muudatusettepanekud, mis läksid nüüd sisse ka kompromissi Eh, enamik fraktsioone on rahul praeguse ettepanekuga. loomulikult on ka erimeelsusi fraktsioonide vahel. Eh, raske oli eh, leida sellist lahendust mis, mis sajaprotsendiliselt kõikidele vastuvõetav oleks. on üks probleemne kompromiss säte. minu esialgses ettepanekus, muudatusettepanekus me üritasime tasakaalus asjad hoida. loodetavasti fraktsioonid saavad aktsepteerida seda, mis tulemusena siin on sest kuidas eristada erinevaid rühmi, keda diskrimineeritakse? meil on vaja neid võrdselt äh, kohelda siin meie tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis, ükskõik siis millise diskrimineeritava rühmaga meil tegemist on. ja lõpetuseks üks hetk, palun kannatust. kompromisszumok során igyekeztem hangsúlyozni. kompromiss muudatusettepanekutes üritasin näidata, et me räägime eh, ainult direktiivist seitsekümmend kaheksa kaks tuhat ja kõik muud muudatusettepanekud, mis üritasid mingi muu valdkonna sisse eh, võtta, ei olnud aktsepteeritavad. Eh, nüüd kõik need kompromissettepanekud, mis siin teie ees on, tuginevad ainuüksi direktiivile seitsekümmend kaheksa murd kaks tuhat Äh, selle direktiivi kohta me tahame selge sõnumi saata, mida tuleb teha, mida tuleb käsitleda, millised uuringud tuleb läbi viia. ja see käib ka põhiõiguste agentuuri kohta. tänan. Äh, suur tänu, Adam. nüüd variraportöörid palun. Uh, suur tänu ja tänan raportööri konstruktiivse koostöö eest. meil oli väga hea töökliima. meie fraktsioon tahaks kompromissi A kohta ära märkida et selle muudatusettepaneku esimene osa, muudatusettepanek äh, kolmkümmend seitse, et see, äh, me võtame selle muudatusettepaneku tagasi, nii et kompromiss A jääb siis äh, sellisena, nagu ta seal praegu on, ta ainult see muudatusettepanek kolmkümmend seitse, mis selles sisaldub, see tuleks kustutada, sest me võtame selle tagasi. ja nüüd E, seda me ei saa toetada nii nagu see on praegu sõnastatud. ei saa me seda toetada. siin on nimelt öeldud, et ei ole andmeid selle kohta, probleemide kohta, mis meie meelest on oluline, et siin on kirjas, et, et ei ole äh, olemas äh, andmeid, me oleme teisel arvamusel, me arvame, et selle teema kohta on piisavalt äh, statistikat ja lisaks on veel ka Euroopa asutused, institutsioonid, mis on kirjutanud mitmeid raporteid, meil on materjale selle teema kohta ja kes on sõnastanud seisukohti, esitanud stati-, statistikat, mis on äh, mis on üsna põhjalik, nii et me ei saa seda sõnastust toetada, kuid see osa kompromissist, mis puudutab äh, muudatusettepanekut kolmkümmend kolm ja ma pöördun siin otse raportööri poole, juba ja ütlesin talle, mida me sellest arvame, aga tahan seda ka avalikult äh, veel kord välja öelda, et muudatusettepanek kolmkümmend kolm, me ähm, soovime, et see hääletatakse, selle üle hääletatakse eraldi, see on küll kompromissi äh, võetud, aga me suuremat osa sellest kompromissettepanekust me ei saa toetada, siis soovime, et muudatusettepanekut kolmkümmend kolm hääletatakse eraldi. ja on veel muudatusettepanekuid, mida see kompromissettepanek ei hõlma, me toetame neid muudatusettepanekuid ma arvan, et tegemist on äärmiselt olulise raportiga, loodame, et ei teki probleeme hääletamisel. aitäh, Alde poolt, Sirje Rõede, palun tänan härra president põhimõtteliselt minu fraktsioon toetab nimetatud 2000. aasta direktiivi täies, täiustamist ja, ja kaasajastamist ning me täname siinjuures härra Koosat hea koostöö eest ja, ja aktiivsuse eest. esitatud on 55 ettepanekut moodustatud seitse kompromissettepanekut nende hulgas on mitmeid ja mitmeid mida me saame kahel käel toetada kuid samal ajal on ka ettepanekuid mis meie mõttemaailmaga kokku ei lähe. parandusettepanekuid võib jagada kaheks ühed neist püüavad taas lahti seletada või kaasata direktiivi Eh, rakendusalasse uusi teisi valdkondi olles samas laialivalguvad ja selge on see et direktiivi laialivalguvus toob kaasa eh, mitmeti tõlgendamist ja see ei ole nendele inimestele keda ta peaks puudutama vastuvõetav. teised muudatusettepanekud viitavad ümberjutustuse asemel eh, konkreetsetele vastavatele õigusnormidele ja jäävad oma teemaga 2000. Eh, aasta eh, direktiivi reguleeritavasse alasse. neid selliseid ettepanekuid saame me enamuses toetada. Eh, nüüd tagasi tulles kompromissettepanekute juurde kui nad üheksakümmend viis või palju see protsent võib tulla on meie poolt toetatavad siis küsimust tekitab muudatusettepanek f on arusaamatu miks on siia sisse toodud tööinspektsioon institutsioonina leiame et see on e, ülearune ja seda kompromissettepanekut me hetkel küll ei toeta. E, samuti e, on raske toetada põhjenduspunkti 1 uut versiooni kui esimene osa sellest on täiesti vastuvõetav siis teine osa suulise ettepanekuga on muudetud ja seda kahjuks me toetada ei saa. üldjuhul on töö härra koosa poolt ja, ja abi äh, shadowde poolt olnud viljakas ja mõningate eranditega saab seda äh, raportit toetada. aitäh teile tähelepanu eest! Herzlichen Dank für die Grüne. Suur tänu ja roheliste poolt Elizabeth Schröder, palun. suur tänu. ma tahaksin samuti veel kord rõhutada, kui oluline see raport on, sest mõte oli ju selles, et teha algatusraport, omaalgatuslik raport, enne kui komisjon koostab oma raporti. siis, kui direktiiv komisjoni selleks kohustab ja seda selleks, et me saaksime komisjonile märku anda, mis on meie jaoks eriti oluline selles kohustuslikus raportis. ja selles mõttes on minu jaoks see raport veidi äh, pettumust tekitav, sest siin ei ole mitte kõiki küsimusi käsitletud äh, vastavalt sellele, kui olulised nad on äh, direktiivis. me, meie eesmärgiks on muidugi ka kogu mittediskrimineerimispoliitika Euroopa Liidus, mis on ju hetkel natukene unustusse langenud, et sellele anda uus tõuge ja see on ka see põhjus, miks seda raportit äh, hakati koostama ja ma pean ütlema, et see ei ole väga hästi õnnestunud, selle eesmärgi saavutamine. miks see nii on, siin on võib-olla sellepärast, et äh, see on kaasatud mitmed institutsioonid, me tegelesime nende ettepanekute väljatöötamisega üsna kaua. ja meil on probleem eelkõige sellega, et mõned olulised punktid, näiteks mis puudutab soolist identiteeti, mis tegelikult koordinaatorite ähm, soovitusel oleks pidanud tegelikult saama eraldi koha selles raportis, seda siia ei ei kaasatud. võib-olla leiame siin veel lahenduse, kuidas selle lisada. ja äh, see on tõeline lünk käesolevas raportis. mul on hea meel, et äh, kompromiss A suhtes on näha lahendust ja äh, kui, kui see lisa sealt eemaldatakse, siis oleme kompromissiga A nõus. kompromiss E, olen nõus, äh, et siin on tegelik eesmärk muutunud täiesti vastupidiseks. siin on äh, kirjas, et ei ole mingeid teadusuuringuid, et tõesta diskrimineerimist, kuid tegelikkuses on meil head, hästi tõendatud äh, uuringud näiteks Euroopa Põhiõiguste Agentuurilt. nii et oleks vale väita, nii nagu praegusest sõnastusest välja tuleb, justkui diskrimineerimist ei toimuks soolise identiteedi ja seksuaalse suuni- või suunitluse põhjal, see lihtsalt ei ole tõsi. jah, oleme ka raportöörile juba teatanud oma ülejäänud seisukohad. meie meelest või meie jaoks on oluline, millised muudatusettepanekud äh, vastu võetakse, sellest äh, sõltub, kas me hääletame raporti poolt, me ei ole päris rahul praeguse seisukoha, aga kui raportit parandatakse muudatusettepanekutega, siis saame selle poolt hääletada, nii et jätame selle praegu veel lahtiseks enda poolt, aitäh! suur tänu, Elizabeth, kommentaaride eest! kas äh, Euroopa Komisjon soovib sõna. palun. ma ei näe teid hästi, aga tundub, et keegi soovib sõna. ja aitäh, olen äh, Peeter Šokk ja tulen, esindan seda osakonda, mis raporti esitab. pean ütlema, et nagu juba kolleeg mainis, et see raport peab äh, tulema välja selle aasta lõpuks ja see puudutab mõlemat äh, direktiivi kakssada nelikümmend kolm, mis puudutab äh, etnilise kuuluvuse põhjal ja siis direktiiv kakssada seitsekümmend kaheksa. nii et neid mõlemaid direktiivi puudutab äh, raport ja eelkõige on, keskendutakse raportil ea või vanuse põhjal diskrimineerimisele. aitäh, nüüd äh, see raport oli üsna keeruline, aga palun äh, proua Kuusa. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását, és meg... Ma tänan. Tänan lugupeetud kolleege nende märkuste eest ja ka küsimuste eest, mis andsid mulle kindlustunnet. ma üritasin arvestada kõigi fraktsioonide märkustega võimalikult palju, aga loomulikult ma ei saanud sajaprotsendiliselt kõigile meele järgi olla. aga enamik fraktsioone toetavad praegust kompromisspaketti. nüüd äh, äh, kompromiss, muudatusettepanek A Eh, ma olen siin valmis sotsiaaldemokraatidega seda eh, teemat veel kord arutama, aga kõigepealt tahaks öelda, et, et tegemist on põhitähtsa küsimusega ja sellepärast ma sellise lahenduse siia kirja paningi ja nüüd, mis puudutab muudatusettepanekut E, siis uskuge mind, mina ja minu kolleegid käsitlesime seda väga põhjalikult direktiiv seitsekümmend kaheksa murd kaks tuhat äh, hõlmab mitmeid rühmi, aga mitte kõik rühmad ei ole olnud käsitlemist leidnud statistilistes andmetes või uuringutes, mis komisjon on koostanud näiteks meil ei ole usaldusväärseid andmeid Eh, usu tõttu diskrimineerimise kohta. nii et ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et on vaja viidata uuringutele ja andmetele, mis on olemas. jah, neid tuleks nimetada ja tuleks tunnustada seda tööd, aga samas tuleb ka juhtida tähelepanu, kui mõnel puhul andmeid polegi. ja siin on siis minu pakett seitsme kompromissettepanekuga teie ees ja ma olen päris kindel, et enamik toetab seda paketti. nüüd osade kaupa hääletamise kohta. räägime sellest ja täpsustagem, mida te täpselt tahate. Te rääkisite muudatusettepanekust kolmkümmend seitse, sotsiaaldemokraat sotsiaaldemokraadid ei taha, et kolmekümne seitsmes sisse läheb. ja tahetakse osade kaupa hääletamist või olete valmis äh, A kompromissi poolt hääletada, kui kolmkümmend seitse välja jääb või kuidas? nii et täpsustagem seda, et hääletamine homme saaks sujuvalt kulgeda. aga igatahes ma tänan teid positiivse ja konstruktiivse suhtumise eest, teiega oli suur rõõm koostööd teha Ich habe gerade erfahren, keine Übersetzung. kahjuks sain teada, et ei olnud tõlget. Eh, muudatusettepanek kolmkümmend seitse võeti tagasi, me võtsime selle kompromissist välja. minust võib-olla ei saadud õigesti aru, nii et probleemi ju ei ole. üks probleem vähem, väga hea. et saate veel natuke eh, vestelda, et siis homne äh, hääletus äh, toimuks ladusalt, aitäh, nii nüüd äh, lähme edasi kaheksanda päevakorrapunktiga ja Birgit Sippel teemal Euroopa, KAAS kaks tuhat kakskümmend Euroopa tugev konkurentsivõimeline jätkusuutliku autotööstuse suunas ja siin on jällegi mitu muudatusettepanekut, ootame huviga, palun Birgit. suur tänu, jõudsin just õigel hetkel kohale siin on ju tegemist meie komisjoni arvamusega dokumendi KAAS kaks tuhat kakskümmend kohta. sooviksin tänada variraportööri. meil oli koosolek, kus me jõudsime ühel meele seitsme kompromissi suhtes, eelkõige oleme ühel nõul, et eelkõige autotööstus on väga oluline, autod endiselt olulised äh, Euroopa kodanike mobiilsuse jaoks. ja sellel alal toimub väga palju ka teadusuuringuid, luuakse töökohti. ja mis puudutab erinevaid erinevaid äh, väljakutseid nagu suured, väikesed autod, erinevad mootorid, äh, oluline küsimus on konkurentsivõime, muidugi kvalifitseerimine äh, autotööstuse töötajate kvalifikatsioonid ja see on meie kui tööhõivekomisjoniks muidugi eriti oluline. räägiksin ehk lühidalt kompromissettepanekutest. kompromissis A me veel kord rõhutame seda, kui oluline on autotööstus üleüldiselt ja kompromissis B me rõhutame seda, kui oluline on innovatsioon ja kui oluline on investeerida sellesse sektorisse, kui oluline see on tööhõivele. et me peame siin olema esirinnas, mis puudutab innovatsiooni. et siis ka töökohad jääksid Euroopasse. siis on meil kompromissettepanek kus on juttu strukturaalsetest juttu äh, kohandustest, reformidest, sellest, kuidas me saaksime aidata ettevõtetel nende probleemidega hakkama saada ja ka jälgida seda, et äh, see vajalik kohanemine ei tooks endaga kaasa halbu sotsiaalseid tagajärgi või et need negatiivsed tagajärjed oleksid võimalikult vähesed. ja sii-, sellega seoses muidugi ka hariduse, koolituse küsimus töövõtjatele, et ähm, neil oleks ka võimalik äh, uute probleemidega hakkama saada. edasi äh, nüüd äh, kompromiss D, siin on globaliseerimisfondist sellest, et globaliseerumine võib viia töökohtade vähendamiseni ja, ja, ja et siin tuleb pakkuda abi ja tuge just eelkõige töövõtjatele võimalikult õigeaegselt ja kutsume üles ka liikmesriike neid võimalusi ka intensiivselt kasutama. võttes arvesse neid äh, probleeme, toetame ka nõukogu loomist, kuhu kus me tooksime kokku kõik osalised ja analüüsiksime olukorda ka, mis puudutab väljaõpet, millised väljakutsed seal on, kuidas seda korraldada nii, et äh, töövõitjad oleks ikka paremini kvalifitseeritud, nii et saaksime sellist äh, arvamusvahetust äh, pidada, kuidas seda kõige paremini organiseerida. mainisin juba globaliseerimisfondi sotsiaalfond on muidugi pikemas perspektiivis oluline, eelkõige just äh, väljaõppekoolituse vallas. et äh, eriti võttes arvesse ka uusi tehnoloogiaid, kompromissis G rõhutame veel seda, kui oluline on eurese kasutamine lisainstrumendina, täiendava instrumendina Euroopa tööturu jaoks ja et riiklikud äh, tööturuametid ka toetaksid äh, töövõtjaid ja toetaksid neid oma oskuste edasiarendamisel. et nad leiaksid ka sellise töökoha, mille, mille najal nad saavad ka ennast äh, ülal pidada. ja samas, et ettevõtted leiaksid sellist personali, nagu neil vaja on ja veel lisaksin, et kompromissis äh, A, kuna meil on tegemist tööhõivekomisjoniga, siis äh, oleme siin tegelenud ka märgistamise teemaga, sinna oli üks lisandus, et oleks hea, kui meil oleks märgistus, puudutab CO2 heidet mõnedes liikmesriikides, see juba toimib, see oli veidi vastuoluline teema. nii et äh, meil on ettepanek nüüd, et kompromiss A panna hääletusele sellisel kujul, aga ja siis äh, eraldi hääletada selle CO2 märgistuse lisandusele. aitäh! suur tänu! nüüd siis variraportööride äh, poolt Veronika Lopes äh, Rahvaparteist, palun äh.. Pues en primer lugar sí que querría agradecer, como no podía ser de otra manera, a la ponente Sipel porque... Suur tänu! Ma tahaksin tänada raportööri proua Sippelit proua Sippeli, tänu proua Sippelile oleme saanud teha koostööd ning jõuda seitsme kompromissmuudatusettepanekule, mida meie fraktsioon, Rahvapartei fraktsioon toetab. on teatavaid murepunkte veel, aga ma arvan, et lõpptulemus on kõikidele vastu võetud. autotööstus on oluline paljudele Euroopa Liidu liikmesriikidele, ka minu koduriigile, see on oluline meie majanduskasvu jaoks, meie tööhõive jaoks. samas me peame rõhutama, kui oluline on kvaliteet ja ohutus me tahame rohelisemat, keskkonnasõbralikumat tööstust. raportöör mainis siin kompromisse rääkisime nendest oma fraktsioonis, me toetame neid kompromisse, kuid ma arvan ka, et me peaksime kasutama olemasolevaid vahendeid, ka Sotsiaalfondi vahendeid selleks, et toetada konkurentsivõimet ning töötajate oskusi ja oskuste parandamist samuti tuleks ära kasutada globaliseerumisega kohanemise fondi, selleks, et aidata neid töötajaid, kes kannatavad ümberstruktureerimise tõttu. ning äh, me peame heitma pilgud ka tulevikku, püüdma prognoosida seda, kuidas sektor muutub, et võimalikke riske tulevikus vältida. Äh, nii et äh, ma ütlen, et äh, meie arvates on tegemist hea arvamusega ja me oleme valmis seda toetama. Philip Benjon, liberaalide nimel, palun. suur tänu, ka mina tahaksin tänada raportööri selle arvamuse koostamise eest. meie oleme olnud ühel meelel raportööriga, raport on meie jaoks vastuvõetav, tegemist on tähtsa teemaga äh, ja iseäranis tähtsa teemaga minu valimisringkonna jaoks. Äh, autotööstusel on suur tööhõivepotentsiaal, suur innovatsioonipotentsiaal ja minu valimisringkonnas on seda potentsiaali juba kasutama asutud. just oleme kuulnud äh, tuhande seitsmesajast uuest töökohast ja eelmisel aastal äh, avati uus mootoreid äh, tootev tehas, äh, mis hakkab tööle järgmisel kuul ja minu valimisringkonnas on autotööstusega seoses loodud kolm tuhat uut töökohta ja ma tean, et tehased ja tööstused, tööstusettevõtted on kasutanud varem juba Euroopa Liidu vahendeid teadusuuringute ja arenguprogrammis selleks, et parandada mitte ainult kütuse tõhusust, aga ka ohutust ning oma toodete usaldusväärsust. nii et praktiliselt kõik muudatusettepanekud on meile vastuvõetavad, mitte küll kõik, aga kõik kompromissid igal juhul kompromissid on arves, kompromissides on arvesse võetud ka meie ettepanekuid ning äh, teised äh, fraktsioonid on omalt poolt esitanud ka konstruktiivseid ja meile vastuvõetavaid ettepanekuid. kompromissmuudatusettepanek A on, meeldib meile iseäranis ja seal on toonitatud ka seda, kui suur potentsiaal on autotööstusel. samuti ka muudatusettepanek F, kus on äh, rõhutatud koolitusele ja ümberkoolitusele ning kõikide võimaluste ärakasutamisele selles sektoris olen käinud variraportööride kohtumisel ning ka ise osalenud selles töös ning olen puutnud, püüdnud seda, sellel kõigel anda positiivset varju. aeg-ajalt on mul selline mulje, et autotööstusest maalitakse väga süngetes värvides pilte kui hääbuvast tööstusest ja seetõttu ma ei tahaks, et me keskenduksime ainult ümberstruktureerimisele, ümberstruktureerimine on küll oluline, kuid me peaksime pöörama tähelepanu ka positiivsele äh, ja potentsiaalile selles sektoris, äh, näiteks tööhõive, töökohtade loomise potentsiaalile läbi ümberkorralduste ja me tahaksime edulugusid, mis kanduvad ka tulevikku, meil on Euroopa rahastamissüsteemid, äh, mis võivad aidata meil seda saavutada, võivad aidata meil meie autotööstust muuta konkurentsivõimeliseks maailma tasandil. natuke rohkem seda. proua Kunova, kas on õige? Um, so I am representing DG Enterprise. ma esindan ettevõtluse peadirektoraati, kes on koostanud selle teatise, mis käsitleb seda teemat. tahaksin tänada teid konstruktiivsete kommentaaride eest ja tegelikult ega komisjonil ei olegi siin enam midagi juurde lisada, aitäh. suur tänu, proua Kokšova, nüüd äh, ütlesin õigesti ja nüüd äh, lõpetuseks äh, Birgitile sõna ja siis äh, homme hääletame. jah, homme hääletame. ja suur tänu veel kord kolleegidele koostöö eest, olen ka kolleeg Venjalile eriti tänulik, sest ta mainis seda teadusuuringute valdkonda, sest me ju tahame mitte ainult, et meil oleks siin autotööstus Euroopas, vaid et me oleksime ka eeskujuks, mis puudutab äh, siis erinevaid mootoritüüpe, ka kütuse tarbimist ja materjali, mida kasutatakse. ja ma arvan, et äh, üldiselt oleme muudatusettepanekutega, kompromissettepanekutega õigel teel ja homme hääletusele läheb kõik hästi, aitäh! aitäh, niisiis homme hääletus ja it-, itres äh, hiljem äh, seitsmeteistkümnendal oktoobril. ja ootan siis äh, huviga, mida homme otsustame. nüüd siis äh, üheksas äh, päevakorrapunkt, raport Francois Castex, Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruanne. palun, Francois. Merci, monsieur le president bon.. suur tänu, lugupeetud esimees meil on toimunud esimene arvamuste vahetus ja seal valitses üsna suur üksmeel selle arvamuse projekti osas, mida ma olen teile esitanud ja see üksmeel on aidanud meil koostada ka, ka kompromissmuudatusettepanekud, neid on kokku üheksa ja need hõlmavad tegelikult kogu minu koostatud arvamuse ettepanekut. ma arvan, et muudatusettepanekud on meil, on sellised, et neid toetavad kõik, praktiliselt kõik fraktsioonid meie komisjonis. võib-olla tahate rääkida siin üksikasjadest. üksikasjad puudutavad komisjoni ja konkurentsivõime peadirektoraadi ettepanekuid äh, õigusteks sai-, selleks õigusteks säilitada konkurentsid äh, ning äh, Lissaboni lepingu sätestatud äh, artiklit üheksa ja neliteist ning protokolli kakskümmend kuus äh, üldhuvi. ja üld, sotsiaalse üldhuvi teenuste kohta ning äh, igal juhul me ei tahaks piiriülest konkurentsi ohtu seada. kolleegidel on siin lisata äh, nii mõndagi, aga igal juhul äh, ma arvan, et äh, homme kogub see arvamus suure osa meie komisjoni toetuse. David Kaasa. suur tänu, David Kaasa, palun, teil on sõna Rahvapartei variraportöör. president Eh, kif diġant għal dan il-rapport. Suur tänu. Siin on juba öeldud, et tegemist ei ole eriti kontroversiaalse arvamusega. Euroopa Liidu konkurentsipoliitika on väga tähtis poliitikavaldkond meie ise, siseturu seisukohast. me tahame siseturgu, ühtset turgu tugevdada, muuta seda jätkusuutlikumaks ja konkurentsipoliitika loomulikult aitab tagada ka seda, et meie liikmesriikide tarbijad on paremini kaitstud. mina olen kompromissmuudatusettepanekutega rahul ja iseäranis rahul olen ma sellega, et äh, rõhuasetus on äh, ennekõike tarbijakaitsel me püüame vähendada võimalikult äh, maksustamissüsteemides pettust äh, ja tahame võidelda sotsiaalse dumpingu vastu Euroopa Liidus. mina ise olen esitanud kümme muudatusettepanekut äh, selle arvamuse kohta. ühe ma neist pidin tagasi võtma, et vältida kordusi ning äh, kompromissid, mille me saavutasime, on hästi tasakaalustatud. minu tänusõnad meie raportöörina tema hiilgava töö eest ning äh, hea koostöö eest. nii, äh, selle eest tahaksin tänada nii raportööre kui valuraportööri ja meie talitusi. väga tasakaalustatud arvamus, aitäh! suur tänu! läheb väga hästi jälle kõik ja nüüd saab sõna keegi, kes seni on väga vähe sõna võtnud, palun, Phil. <coughs> Yes, yes, they, they all come along to. ja jälle, jälle. Äh, mina olen taas väriraportöör ning tahaksin tänada raportööri ka see, selle arvamuse kallal tehtud töö eest ning kompromisside koostamise eest, ma arvan, et meie arvamusi on suures osas arvesse võetud ning toetame suuremat osa kompromissidest. oleme need kompromissid läbi vaadanud, muudatusettepanekud A ja F on meile alati meeltmööda ja siin on selgelt rõhut-, toodud välja, milline on konkurentsipoliitika roll, võrdsed tingimused, turusüsteemide tõhusus, majandus- ja sotsiaalteenused ja selles sektoris vajalik selgus, sellest oleks kasu kõigile. kompromissid C, toetame üldisemalt iseäramisoskuste parandamist kui noorte tööpuuduse vastase võitluse ühte moodust. kompromissis G on samuti arvesse võetud meie arvamusi ja paindlikkus sotsiaalmajanduslike keskkondlike eesmärkide seavõtamise juhul puhul on äh, teretulnud ka puhul tahaksime tänada raportööri konstruktiivse töö eest ja dialoog komisjoniga ei peaks parlamendi demokraatliku kontrolli asendama. aga meil on oma roll, meie peame öö, äh, omalt poolt tagama selle, et äh, konkurentsipoliitika äh, on ka üks osa meie liikmesriikide ja kohalike tasandite tööst noh, ja ma arvan, et üldiselt meil valitseb üsna suur üksmeel selles küsimuses, aitäh! suur tänu, Philip! kas äh, on veel keegi, kes ei olnud variraportöör, aga soovib sõna? tundub, et mitte. siis Euroopa Komisjon, proua Proms. Uh, sorry, Mrs Brons is not here. Äh, vabandust, proua Brons ei ole siin ja meil ei ole tegelikult siin äh, ka midagi lisada ei mingit komment-. Francois, äh, palun sellisel juhul. Äh, suur tänu, äh, härra esimees, mul ei ole tegelikult kolleegide sõnavõttudele midagi lisada, jääb mul üle vaid tänada kõiki variraportööre äärmiselt hea koostöövaimu eest ning tulemustele suunatud töö eest. ma arvan, et tõesti, arvamus on valmimas ja loodetavasti komisjon võtab seda arvesse. aitäh, Prantsus, homme siis hääletame ja seitsmeteistkümnendal oktoobril hääletab EKOn. järgmiseks äh, proua äh, Papado, Papadopoulou äh, raport, kes ja äh, proua Papadopoulou on parajasti teel siia, peaks kohe jõudma. teeme kaheminutilise pausi, saame natukene lobiseda siin, kui ta kohale jõuab. kaks minutit.

So, meine Damen und Herren, wir können... nii, saame jätkata. hea, et meid kantakse ju üles interneti ja sajad tuhanded inimesed jälgivad meid. siis tahan siin avalikult teatada, et tavaliselt me peame ajakavast kinni, aga mitmed saadikud on ühtlasi liikmed ka teistes komisjonides, nad peavad ka seal olema, peavad hääletusi ette valmistama, nii et see süsteem, mis meil siin on, ei ole alati väga lihtne. asi on lihtsalt selles, et parlamendis on väga palju teha. ja ma olen kindel, et äh, kodanikud mõistavad ka seda ja ma olen kindel, et kui toimuvad valimised, siis äh, valitakse ka õiged inimesed, sest et nagu näha, me oleme siin väga läbipaistvad, kõik näevad, kuidas me tööd teeme. aga nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt kolmandate riikide kodanike teaduste õpingute õpilasvahetuse tasustatud tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au-pair'ina töötamise eesmärgil riigis inimese säilimise tingimused. nüüd äh, raportöör proua Papadopoulou, tal on sõna, komisjon on ka siin kohal, nii et äh, palun, sõna on raportööril. Äh, suur tänu, mul on hea meel teie märkuste eest sest tõepoolest ülesande on palju, tuleb olla korraga igal pool. see komisjoni ettepanek anti meile äh, üsna tippkohtumise eel ja me tegime palju tööd, et muudatusettepanekud äh, ette valmistada, meil on neid muudatusettepanekuid palju, sada kaheksakümmend viis, saime ka variraportööridega neid arutada. ja püüdsime siis leida võimaluse, kuidas neid arutada, saime variraportööridega koos kõiki neid muudatusettepanekuid arutada ja püüdsime leida kompromissi kõigi fraktsioonidega, sest on kolm äh, küsimus, kus meil on erinevad äh, arvamused. esimene neist on võrdne kohtlemine. komisjon püüdis siin kokku panna väga paljud erinevad kolmandate riikide kodanike kategooriad kokku. meil on siin neid nii palju õpingut, äh, üliõpilased, kooliõpilased, vabatahtlikud ja nii edasi ja ei ole lihtne neid kõiki käsitleda ühes uuesti sõnastatud direktiivis meil oli isegi komisjoniga eile pärastlõunal veel arutelu, et nad selgitaksid mõningaid vastuseid, mis nad meile on andnud varasematel aruteludel äh, siin tööhõivekomisjonis. nii et mul on väga hea meel täna öelda, et püüame leida kompromissi kõigi fraktsioonidega, et saavutada üksmeel vähemalt osades äh, aspektides, aga kui me kõiges ei leia äh, kom-, äh, kompromissi, siis äh, leiame vähemalt fraktsioonide sees ühise arvamuse ja siis hääletame. minu arvamus on, et Euroopa, Euroopa peaks olema külalislahke kolmandate riikide kodanike jaoks ja selleks, selleks, et seda kindlustada, peab siin olema õiglane koht, kohtlemine kõikidele mm, kolmandate riikide kodanike kategooriatele ja me peame siin võitlema ka sotsiaalse dumpingu vastu. meil on väga hea meel, et Vaari raportöörid ja kõik fraktsioonid ja kõik fraktsioonid on olnud väga koostöövalmid ja täname ka sekretäriaati. Nende kahekümne kompromissi puhul on mõned kus me, kus me, kus on leitud kompromiss kas ALDE-s, Rohelistes Rahvapartei sees ja me palun, oleme palunud neil saata uued ettepanekud, et tõesti jõuda ka lõplikult äh, kompromissile. põhilised küsimused on vanuse küsimus, kas kaheksateist kuni kolmkümmend viis au pair'ide puhul, teised äh, kakskümmend viis kuni kolmkümmend. meil peab olema mingi ülempiir, sest au pair'id ei saa olla neljakümne, viiekümne aastased inimesed, siin peab olema vanusepiir. nii et äh, kuskil kaheksateist kuni kolmkümmend või äh, kakskümmend, äh, kakskümmend kolm kuni kolmkümmend viis, peame leidma siin mingi kompromissi. teine küsimus on üliõpilaste puhul ähm, ja üliõpilased, kes töötavad, kui kolmanda riikide kodanikud tulevad õppima äh, Euroopasse, siis on neil vaja ka, et neil oleks võimalik töötada ja keskmiselt on luba töötada kaksteist tundi liikmesriikides. kaksteist, kaksteist tundi nädalas ja liikmesriigid peavad äh, ise otsustama, kui palju, millised äh, millised inimeste grupid võivad töötada, sest olukorrad on erinevad. ja väga probleemne küsimus on ka võrdne kohtlemine, sest komisjonil soovis panna teadlased soodustatud olukorda, et pärast seda, kui nad on lõpetanud oma õpingud või teadustöö, siis neil oleks võimalik liikmesriigi jääda veel näiteks kuus või kaksteist kuud, neil oleks õigus leida töö või alustada oma äri ja see inimeste kategooria vastab komisjoni arvates peaks olema samal tasemel äh, liikmesriigi kodanikega. kuid siin tekib äh, võrdse kohtlemise probleem. kui nad äh, saavad tööloa, siis kohelda-, koheldakse neid samamoodi kui kodanikke nii et see on see valdkond, kus meil on veel erimeelsusi, arutelusid erinevate fraktsioonidega, et leida siin parim kompromiss ja pärast seda koosolekut äh, just seda teemegi, kuulame ära, mida teised variraportöörid arvavad. palusin neil saata uued muudatusettepanekud võimalikult kiiresti, sest homme on ju juba hääletus. nii et äh, suur tänu ja suur tänu ka variraportööridele suur tänu, tundub, et peate täna õhtul veel päris pikalt töötama nii, kas Rahvapartei poolt on veel sõnasoov? jah, ma tõesti hindan meie raportööri tublisid jõupingutusi nii lühikese aja jooksul. õnnestus palju ära teha ja eriti eilse ja tänase päeva jooksul on meil ka suurepärased kompromissid eh, sündimas ja ma usun, et me saavutame oma eesmärgi veel enne homset ja homme toimub hääletamine. kui komisjon direktiivi kohaldusala äh, õppuritelt ja teaduritelt muudele kategooriatele laiendas, siis oli sellega probleeme, sest meil on ühtse elamis- ja tööloa direktiiv ja sinise kaarti direktiiv ja üritati sealseid põhimõtteid järgida, aga kui asi puudutab võrdset kohtlemist, siis tähtis on, et me ei kohtleks soodsamalt kolmandate riikide kodanikke kui meie oma liikmesriikide kodanikke nii et F ja S on minu arvates kompromissid, mis on väga tähtsad, üks puudutab artiklit kakskümmend üks ja F puudutab põhjenduspunkti kolmkümmend kuus. ja komisjon ütles, et me ei saa luua uusi õigusi selle direktiiviga, et kõige parema kooskõlas ühtse loa direktiiviga ja jääma kooskõlla sellega. nii et mul on sõnastusettepanek selle kohta, ei saa lihtsalt öelda, et, et ka sotsiaalkindlustuse liikide osas me tagame võrdse kohtlemise kolmandate riikide kodanikele, sest Euroopa Liidu kodanike suhtes me sellist võrdset kohtlemist ju ei taga. nii et ma tahaksin lisada, et ainult sellisel juhul, kui liikmesriigid näevad neid kui eh, töötajaid oma liikmesriigi territooriumil, sest ühtse loa eesmärk on anda isikule võimalus tulla liikmesriiki ja töötada seal. ja eh, selle võimaluse annab see üks elamisea töötamise luba ja me räägime töötajatest. aga nüüd nende uute rühmadega on nii, et mõnikord sinna kuuluvad töötajad, aga samas au pairidel ei tarvitse olla töölepingud, need on midagi muud ja samuti tasustamata praktikand on midagi muud, vabatahtlikud töötajad on ka hoopis midagi muud. ja kui me ütleme, et neile kuuluvad nüüd ka kõik sotsiaaltagatised, aga nad ei ole töötajad aga ühtse loa kohaselt peaks olema tegemist töötajatega, nii et ma väga-väga ettevaatlikult suhtuksin S ja F kompromissi sõnastusse. aga muus osas eh, variraportöörid eh, teistestki fraktsioonidest leiavad, et kompromissid on väga head saanud ja ma usun, et meil õnnestub oma öö, eh, töö lõpule viia eile, enne homset hommikut ja me oleme siis ka valmis homme hääletama. suur tänu raportöörile ja variraportööridele. nii et soovime teile lõbusat ööd. nii. Jill Lambert, palun. suur tänu jah, mõned töötavad siin meil lisapensionide nimel täna õhtul veel, nii et väga huvitav saab see olema. Äh, nüüd kompromissid, mis meie ees on. jah, me kõik mõistame, et äh, aega oli vähe, aga meie jaoks kompromissid lähevad väga äh, teistsuguses suunas, kui meie muudatusettepanekud olid. nii et me ei saa neid hästi toetada. nüüd üks probleem Äh, siin räägiti võrdse kohtlemise teemast. meie oleme alati leidnud, et me peaksime sinise kaardi poole liikuma ja see oli üks asi, äh, millest me rääkisime, äh, kui me käsitlesime ühtset luba. ja me ei tahaks nüüd tagasi minna nendest õigustest, mis juba on olemas teaduritel Äh, see enda kohtlemine on samasugune nagu sinise kaardi puhul. nüüd, mis puudutab tööaega ja äh, milline lähtejoon siin peaks olema, me oleme siin valmis aktsepteerima kahtekümmet tundi ja komisjoni ettepanekud. kui tahetakse kümnest alustada, siis sellisel juhul me ei tahaks seda ülemist lave üldse näha, sest mõnedes liikmesriikides on kogemus selline, kui see ülemmäär on olemas, siis seda kasutatakse peaaegu nagu, kuidas seda nüüd öelda, hirmutamisena nende puhul, kes üks-kaks tundi kauem tahavad töötada ja ähvardatakse, kui te sellest üle lähete, siis me leiame kellegi teise. nii et sellega on meil probleeme nüüd, mis puudutab opeeride vanust, Euroopa Nõukogu kuuskümmend üheksa, aastal tuhat üheksasada kuuskümmend üheksa leppis selles osas kokku, aga ma usun, et me peaksime seda ajakohastama. aktiivsena vananemise poliitika on ju meil Euroopas populaarne ja on väga edukaid kavasid ka Euroopa Liidu sees, kus vanemad inimesed töötavad lapsehoidjatena ja äh, tegelevad sellega, millega nad ei tegelenud siis, kui nad olid kaheksateistkümne aastased. võib-olla ei olnud tollal veel kindlustunnet sellega tegeleda, nii et meile ei meeldiks see aja vanusepiirang siin ja see oli ka meie muudatustepaneku sisu. jah, ma saan aru, et fraktsioonid tahavad siin kompromissile minna, aga üsna ebatõenäoline on, et meie ei saa sellega koos kaasa minna. selged sõnad, nagu tavaliselt sinult, Jean. kas on veel saadikuid, kes soovivad sõna, kes ei ole variraportöörid? vist mitte, Philipp, kas soovid sõna? ei? kas äh, soovid liberaalide nimel sõna võtta proua Hirši asemel? ei, hästi. siis on härra Stüder ähm, Euroopa Komisjonist. Uh, ma tänan. ma piirduksin sellega, et teen mõned märkused selle teema kohta, mida on arutatud juba varasematel kohtumistel ja mida jälle siin räägiti, nimelt võrdne kohtlemine. ja räägin komisjoni seisukohast siin. see puudutab teadureid ja seda, et ei taheta vähikäiku teha võrreldes praeguse direktiivi alusel teaduritele pakutavate tingimustega. meil on siin väike kõrvalekaldumine ühtse töö ja elamisloa direktiivist. teeme sellise ettepaneku. õppurite puhul me teeme ettepaneku mitte äh, panna nende kvalifikatsioonist sõltuma ühise loa alusel, kas nad tohivad töötada või mitte aga siin on võimalik liikmesriikidel ette näha ka erandeid, kui tegemist on ühtse loaga ja tudengitega ja me ei pane neid äh, erandeid kahtluse alla. aga mis puudutab teisi rühmi, siis kõigil on äh, õigus võrdsele kohtumisele ühtse loa alusel. Äh, aga mis puudutab nüüd juurdepääsu kaupadele ja teenustele, siis Need, keda liikmesriigi õigus peab töötajaks, peaksid kuulama ühtse loa alla, aga sellisel juhul kohalduvad neile kõik ühtse loa sätted, mitte ainult juurdepääs kaupadele ja teenustele. suur tänu! suur tänu ja lõpetuseks Antigone eks näeme, mis täna öösel võib veel juhtuda nende kompromissettepanekutega. jah, me viime selle tingimata lõpule. ma usun, et meil on juba üsna head kokkulepped sündinud. mul on kaks äh, muudatusettepanekut tulnud veel rohelistelt, ma usun, et me jõuame kompromissile ja äh, see ülemmäär ja kakskümmend tundi. Äh, ma tean, et seda ei taheta ja veelgi on teisi muudatusettepanekuid, ma saadan teile välja kirjalikult me üritame olla eh, mitte kallutatud ja kõikidele fraktsioonidele vastu tulla. Eh, eile arutasime ka seda komisjoniga ja võtame arvesse, mida nemad ütlesid meile artikli kolmkümmend kuus kohta, seal öeldakse täpselt seda, mis on tasustatud praktika ja mis on mittetasustatud praktika ja nemadki tuleb õiglaselt kohaldada vastavalt aluslepingu artiklile seitsekümmend üheksa ja meil on erinevatele õppurite kategooriatele erinevad erandid ette nähtud. nii et arvestades kõike seda, mis meile selgitati eh, tutvustavas dokumendis komisjoni poolt, ma koostan ka homseks eh, kompromissid kõigi kolme fraktsiooniga ja ka hääletuslehe. suur tänu, homme siis hääletame ja liibe komisjon äh, siis äh, seitsmeteistkümnendal oktoobril. nüüd minu nimekirjas on siin David Bauer, aga kas ta on kohal, kas ta tahab osaleda? võib-olla siis äh, enne Jean Lamberti raport. Jean on kohal, kas võime käsitleda sinu raporti kõigepealt, keskkonda sattunud plastiaatmeid käsitlev Euroopa strateegia? nii kena sinust, ole hea, tee seda, Jean let me find the, uh, the correct folder so that we don't go into um, the wrong topic uh,. ma otsin õiged paberid üles. ja nagu te mäletate, siis see arvamus, mille, millest me siin räägime, on arvamus, mille me koostame keskkonnakomisjonile, keskkonnakomisjon vastab komisjoni konsulteerimisele, mis käsitleb keskkonda sattunud plastjäätmeid täpsemalt meie valdkonnaks on tööhõivet puudutavad aspektid ja ka koolitusega seotud aspektid ning tööohutuse ja tervishoiuga seotud aspektid. erinevad fraktsioonid on esitanud terve rea muudatusettepanekuid ja suurem osa neist muudatusettepanekutest, kokku on neid umbes kolmkümmend, on äh, üsna konstruktiivsed äh, ning äh, üsna ühelaadsed. ma olen nende muudatusettepanekute eest kolleegidele väga tänulik ja ma arvan, et meil on võimalik jõuda suuremat osa lõigete osas, mida on muudatusettepanekutega püütud parandada kompromissideni. lõige üks, mis käsitleb Äh, uue tehnoloogia hindamist, mõju hindamist äh, ja nii edasi ja nii edasi, siis minu ettepanek oleks, püüame leida kompromissi, mis tugineb muudatusettepanekutele, äh, muudatusettepanekule kolleegidelt Jean-Luc Benamias ja, ja teised lõige kaks, selle kohta esitati kuus muudatusettepanekut. ja see puudutab siis äh, töökohtade loomise potentsiaaliga valdkondade arengut äh, ja ma arvan, et äh, need kolm punkti, mida siia on välja toodud, me peaksime lähtuma nendest kolmest punktist, töökohtade kvaliteet, väärikas töö ja ümbertöötlemine plastmasside puhul, siis samuti süsinikdioksiidi heitme vähendamise, vähendamine meie tööstuses ja kolmandaks muutused ning kohalike ametivõimude roll selles kontekstis. ma arvan, et me suudame kompromissile jõuda ja leppida kokku sõnastuses, mis meile kõigile sobib. komprom-, lõige number neli, ma arvan, et mingit kompromissi põhimõtteliselt siin vaja ei ole, me võime lihtsalt erinevad tõstatatud punktid koondada kokku, võib-olla muudatusettepanek üheksateist, mille on esitanud kolleeg Papadopoulou. selles muudatusettepanekus on toodud arvud, mis tegelikult on minu muudatusettepanekus samuti, et küll me need arvud kuidagi sisse toome. lõige viis käsitleb innovatsiooni plastmasstoodete tootmisel, uut tehnoloogiat, mida kasutusele võetakse, siis äh, siin me käsitleme riskimõõtmise tehnoloogiat ja ma arvan, et muudatusettepanekud kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm võivad aidata meil siit äh, kompromissi sõnastada. Jüta Steinrocki muudatusettepanek kakskümmend neli äh, tõenäoliselt on selline, mille üle me peame veel arutama, aga väike sõnastus võib-olla aitab meil jõuda kokkuleppele. lõige on kuus. vaatame, kas me leiame erinevate muudatusettepanekute põhjal mingisuguse struktuuri, mis aitaks, et mul kolleegide soovitusi arv, arvesse võtta. me tahaksime Euroopa Sotsiaalfondi kasutada tööjõu koolitamisel selleks, et töö staatust äh, valdkonnasiseselt äh, parandada ümbertöötlemisega seoses, näiteks äh, tavaliselt äh, on levinud arvamus, et need, kes prügi töötlemisega töötavad, nende töö on ka rämpstöö. aga päris nii see ei ole. Äh, ja võib-olla peaks nende töökohtade staatust parandamine, parandama. see aitaks ligi tõmmata jällegi suurema oskusteabega tööjõudu ja nii edasi ja nii edasi ehk siis staatuse ja töö kvaliteedi vaheline seos. siis esitati paar muudatusettepanekut eraldi. ühes neist või täpsemalt öeldes kahes neist käsitleti prügi väljaviimist, eksporti erinevatesse maailma osadesse. üks nendest muudatusettepanekutest on ka minu enda poolt, nii et ma olen väga valmis toetama nii enda muudatusettepanekut kui ka teist samasugust muudatusettepanekut ja siis samuti ka muudatusettepanekut kuusteist Jean-Lucilt, mis mul on ka vastuvõetav. ja ma arvan, et kõikide kolleegide ettepanekud aitavad meil ühiselt jõuda tugeva sõnastuseni äh, ning äh, toetada siis ühiselt oma arvamusega Keskkonnakomisjoni raportit. suur tänu ka läbirääkimispakkumisest ähm, variraporteeridele. Äh, nüüd siis sotsialistide variraporteer, palun. mikrofon. I was a little bit mixed up because I was vabandust, ma olin natuke segaduses, sest ma olen päris kindel, mis, mis siis eelmise raportiga juhtub, aga selle kohta oli meil ka kommentaare, üks hetk vahetsin üles. ma arvan, et äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend peaks siin esile tõstma just jätkusuutlikkust meil on ainult kaks või kolm muudatusettepanekut, mille suhtes on, on kahtlusi. me oleme kokku esitanud umbes seitse muudatusettepanekut ja keskenduma eelkõige vajadusele võtta arvesse sotsiaalseid tagajärgi, mis võivad olla uude, uuel äh, keskkonnapoliitikal. oma muudatusettepanekutest mainime, et Euroopa Liidu seadusandluse äh, täielik rakendamine, selle kuluks kakskümmend miljardit äh, eurot ja jäätmemajandussektorile nelikümmend kaks äh, miljonit, miljardit ja äh, loob töökohti kahe tuhande kahekümnenda aastani ja me rõhutame ka seda, et puhtalt jäätmekäitlus võib tuua sada kuuskümmend tuhat uut äh, töökohta. me soovime oma muudatusettepanekust rõhutada just äh, seda tööhõive potentsiaali äh, ringlussevõtu või, või, või jah, ringlussevõtu sektoris ja Eh, tegemist on mitte ainult ehm, probleemi väljakutsega, vaid ka potentsiaalse eh, töökohtade allikaga. nagu öeldud, me oleme enamuse muudatusettepanekutega rahul, meil on mõningaid ettepanekuid ehm, mõnede teiste muudatusettepanekute kohta ja neid siis märgivad meie negatiivne ehm, eh, hääl hääletuslehel. palun, Philipp jah, aitäh, mul oli väga hea meel olla selle raporti variraportöör. sest ähm, just plastjäätmetega olen ma nüüd juba mitmeid aastaid tagasi äh, lähemalt tegelenud. ma jagan raportööri arvamust, mis puudutab jäätme majandust, eelkõige plastijäätmeid, mis puudutab innovatsiooni, äh, keskkonna majanduses, siis siin on tõesti suur potentsiaal uuteks töökohtadeks ja me peame varustama kodanikud vastava kvalifikatsioonioskustega, et nad sektoris tööd leida. ja muidugi tuleb ka parandada töökohtade mainet jäätmekäitluse sektoris, võib öelda, et seda ei ole piisavalt hästi turu, turustatud. Need muudatusettepanekud, mille mina olen e- esitanud, nende eesmärgiks on veel tugevdada praegust äh, teksti. ma arvan, et on ka jäätmete, et oluline on, on siin ka rääkida sellest, kuidas jäätmeid vähendada ja oluline küsimus on ka koolitus ja väljaõpe. suurem osa muudatusettepanekuid, mis on esitatud, neisse suhtun positiivselt ja me toetame suurt äh, enamust ja ja ootan äh, rõõmuga koostööd variraportööriga, raportööriga, et leida kompromiss. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? kas soovib sõna mõni saadik, kes ei ole variraportöör? paistab, et mitte, sellisel juhul Euroopa Komisjon ja proua Stefner. proua Stefnerit ei ole samuti kohal, nii et meil ei ole kommentaare. Good siis on hästi. arutelu äh, lüheneb kohe. nüüd aga Jean, sul on sõna, tundub, et sul on nüüd piisavalt aega, kuulame su ära. jah, tavaliselt antakse meile ainult minut-kaks kõneaega ja meid on võimatu peatada, aga nüüd on olukord teistsugune, siis suur tänu nende kasulike kommentaaride eest ja mis puudutab, ma olen nõus, et me peaksime tõesti oma tööpotentsiaali tugevdama, inimesed äh, mõtlevad, kust need uued töökohad peaksid tulema ja see on üks valdkondi, kus me saaksime töökohtade loomist parandada. ja kutseõpe on loomulikult väga tähtis selles kontekstis. siin tõstat-, tõstatati ka see küsimus, et kuidas see temaatika on seotud äh, ressursikasutuse vähendamisega jah umbes, umbes viiskümmend protsenti plastmassist äh, jõuab prügimägedele ja sellest ei ole ei planeedil ega ka meie majandusel ega töökohtadel vähimatki kasu, nii et äh, selles vallas me saame tõesti midagi ära teha, ma tean, et äh, ka keskkonnakomisjon läheneb asjale sellest perspektiivist, äh, vaadates, milline on ressursipotentsiaal. ja me püüame vältida seda, et prügi jõuab lihtsalt prügimäele või ookeanidesse ja et sellest pole vähimatki kasu. suur tänu, kolleegid siis! suur tänu ka sulle paindlikkuse eest. seitsmeteistkümnendal oktoobril hääletame ja keskkonnakomisjon viiendal novembril ja loodetavasti võtavad nad siis kõik meie arukad mõtted üle nüüd äh, Edith Bauer, sinu kord äh, lõpuks ja tuleme tagasi selle juurde, millest me ei saanud enne rääkida, sest Edith oli niivõrd äh, aktiivne teistes äh, komisjonides ja tema raport äh, on siis loomade kaasamist käsitlevatest riiklikest strateegiast Euroopa raamistikus olulised aspektid. palun, Edith. As you have uh, seen, we just <coughs> uh, yeah, up. jah nagu te näete, me püüame leida mingisuguseid äh, võimalikke kompromisse, mõistlikke kompromisse ning äh, me just vahetasime arvamusi kompromisside teemadel, kompromissi ettepanekuid on praegu kümme. suuremat osa neist toetab äh, suurem osa fraktsioonidest, on siiski ka muudatusettepanekuid, mille puhul on olnud teatavaid äh, valesti arusaamu, nagu näiteks äh, töö leidmise võimaluste osas. aga ma olen veendunud, et äh, töö leidmise potentsiaal on seotud sellega, et väga paljud roma naised ei äh, ole saanud haridust ning äh, lisaks diskrimineerimisele, töökohtade puudusele ning äh, raskele juurdepääsule töökohtadele ja tööhõivevõimalustele tuleb arvesse võtta ka seda, et tegelikult nende töö potentsiaal on väike me püüame oma kompromissides leida lahendusi ning äh, ma arvan, et äh, kompromissid on vast äh, teile vastuvõetavad. I am privileged. <laughs> I am privileged to give the floor I was just uh, thinking who will <laughs> say that. ma just mõtlesin, et kes siin need ohjad enda kätte võtab. aga kõigepealt tahaksin mina omalt poolt öelda, et mul on äh, olnud väga hea äh, meel olnud selle koostöö eest, selle teema üle. meil on olnud mitmeid äh, arutelusid ühe probleemi sõnastamisvõimaluste üle sageli soovitakse tuua välja probleemi omapärasid, spetsiifilisi omapärasid ja teised jällegi soovivad kogu sellele probleemile süsteemselt ja üldisemalt läheneda. ja haarates äh, ühte raamistikku nii eluaseme küsimused, tööhõive küsimused kui ka koolitusküsimused. kõikidest nendest teemadest rääkisime põhjalikult ning me püüdsime rõhustada, rõhutada ka struktuurilistest probleemidest ja meil on üks kompromissettepanek, äh, kus ja pole päris kindlalt, kas sotsiaaldemokraadid saavad seda toetada või mitte. me püüame eh, jõuda kõikidele sobiva lahenduseni ja kui ma ei eksi, siis eh, on kompromiss muudatusettepanek BA eh, esimeses osas räägitakse varase rasestumisega seotud probleemidest, mis tõesti on probleem ja teises osas me räägime sellest, et kui õpetajad äh, oleksid paremini tuttavad äh, Rooma kultuuriga, siis äh, oleks seda probleemi võimalik ära hoida. tegelikult ei ole see seotud niivõrd Rooma kultuuriga, vaid see on pigem seotud sellega, et isegi haridus ei aita võib-olla leida töökohta ja selline masendusolukord, ahastav olukord ja Äh, varane rasestumine on äh, seetõttu selles kogukonnas äh, noorte naiste jaoks sageli ainus võimalus mingisugune sissetulek saada. ja sellisel kujul ei saa me seda muudatusettepanekut tegelikult toetada, sellepärast et me arvame, et tegemist ei ole siin kultuurilise omapäraga, vaid pigem selle lootusetu olukorraga, mis on tekkinud. kuid äh, me oleme tegelikult nendest teemadest kogu aeg rääkinud ja loodetavasti õnnestub meil leida ka mingisugune kõigile vastuvõetav lahendus. suur tänu, Kinga, ka kogu selle teabe eest, äh, mis me saime jälle Philipp Benjan, palun. seekord ma räägin Jelko Katšini nimel, kellel on väga äärmiselt kahju, et ta ei saanud täna siia tulla, aga ma olen rääkinud sellest teemast temaga ja ma ei loe lihtsalt tema kirjutatud ette, vaid äh, ma olen temast sellega põhjalikumalt rääkinud, me tervitame seda arvamust ja ka komisjoni raportit on ainult mõningad muudatusettepanekuid, äh, mida me ei saa toetada, sellepärast et häbimärgistavad äh, roma naisi. ja tegelikult on need üsnagi seotud sellega, mille mainis siin just Kinga Könts. me tahaksime poliitiliselt korrektseks jääda teataval määral vähemalt tegemist on meie arvamusega ja tegemist on tund-, äärmiselt tundliku teemaga ja seetõttu ei tohiks meie jätta liigset tõlgendamisprobleemi, mis võib tekitada äh, pigem probleemi, nii et äh, seksuaalharidus, äh, varane rasedus ja kõik sellised teemad, me ei tohiks sellele lihtsustatult konkreetsele etnilisele rühmitusele rühmitusega seotud probleemidele viidata. samuti nagu me ei tohiks äh, väita, et mingi konkreetne etniline rühm äh, kasutab sotsiaalseid õigusi kurjasti ära. me ei tohiks jätta selle tekstiga selliseid, sellist muljet suurem osa kompromissi muudatusettepanekutest on meile vastuvõetavad ja ka teised muudatusettepanekud, mis äh, tugevdavad teksti ja aitavad lahendusi äh, pakkuda sellisele, sellistele muudatusettepanekutele, on ALDE valmis kohe oma käe alla panema. hästi, mul ei ole siin nimekirjas rohkem saadikuid kirjas, sellisel juhul Euroopa Komisjon ja proua Tšiini, palun. suur tänu komisjoni seisukoht roma naiste kohta on olnud, et roma naised, nagu ka kogu roma kogukond üldisemalt, kannatab tõrjutuse ja diskrimineerimise all, see on kooskõlas ka raportööri seisukohtadega roma naiste neljandal rahvusvahelisel konverentsil Äh, kus komisjon osales eelmisel nädalal, Roma naised tõstatasid erinevaid äh, tundlikke küsimusi ja teemasid. siin me räägime sellest, kas tegemist on äh, kultuuriliste küsimustega või hoopis inimõigustest või naiste õigustest tulenevate probleemidega. sellest räägiti ka konverentsil, komisjon on problemaatikast täiesti teadlik ning me tahaksime samuti toonitada, et me peame oma sõnu väga hoolikalt valima et meie sõnumist valesti aru ei saadaks avalikkuse poolt. suur tänu ja viimane sõna on raportöör Edith Baueril, hommene hääletus, kuidas on siis sinu seisukoht? suur tänu! muudatusettepanek PA. ma arvan, et me võtame muudatusettepaneku kakskümmend välja, mis viitab kultuurilistele asjaoludele ja sellisel juhul ma arvan, et äh, siin ei ole midagi, mis ei oleks teile vastuvõetav. nii et tõenäoliselt see oleks see meie järgmine ettepanek. ja ma võin teile kinnitada, härra Benjon, et me ei taha siin äh, mitte kedagi häbivärgistada. me püüame ainult äh, juhtida tähelepanu tööhõivega seotud küsimustele, kuivõrd see kuulub meie komisjoni pädevusse. me tahaksime tuua välja selle, miks Rooma naiste tööhõive on nii madal. me püüame siin välja selgitada, millised põhjused sellel on ja Kinga Köntsil on õigus, tegemist on keeruka teemavaldkonnaga. ja me ei tahaks siin sellele küsimusele liiga ühest nurgast läheneda. süüdi ei ole mitte ainult indi-, mitte indiviid. inimest ei saa süüdistada vaesuses. aga teisest küljest alati ei ole siin äh, probleemiks ka ainult ühiskond. me peaksime leidma mingi ühise lahenduse, mõistliku lahenduse. ja probleem äh, on tõesti äärmiselt keeruline. suur tänu, Edith, homme hääletame ja naiste võrdõiguslikkuse komisjon on neljateistkümnendal oktoobril äh, siis ähm, valmis loodetavasti jällegi üle võtma selle, mida meie otsustasime. nüüd on meil siis päevakorrapunkt kuus. palun, Philip Poulan ja siin on juttu reindustrialiseerimisest ja äh, konkurentsikestlikkuse edendamine. Euh- suur tänu, esimees mult küsiti, kas ma olen valmis natuke abortid edasi lükkama, et äh, Frederik Dardan ka kohale jõuaks, äh, aga teda ei ole ikka veel kohal, aga paistab, et ta on hoones, nagu ma kuulsin, me rääkisime sellest raportist eelmisel nädalal juba. ja ma ei hakka siis siin uuesti üldiseid asju raportis üle kordama. teen ainult äh, kokku võtta, selleks et äh, pisut aega kokku hoida võib-olla, on nelikümmend kolm muudatusettepanekut, mille on esitanud peamiselt sotsiaaldemokraadid ja rohelised, mina olen esitanud äh, neli kompromissmuudatusettepanekut, kuhu on koondatud äh, seitseteist muudatusettepanekut, seda toetavad, need kompromisse toetavad sotsiaaldemokraadid ja rohelised ja eile me siis rääkisime nende muutmisest äh, liberaalidega, kes on teinud teatavaid muudatusettepanekuid meie kompromissidele. kui me jõuame sotsiaaldemokraatide ja rohelistega ka nende muudatusettepanekute äh, muutmise osas kokkuleppele, siis on meil äh, suur kompromiss, kompromiss A, liberaalid teevad ettepaneku siinkohal rõhutada sotsiaal- tugevat sotsiaaldialoogi. Frederik Terden peab siin täpsustama, mis on tema arvamus, mina isiklikult ei näe äh, sellel mingit probleemi, et me selle väikse muudatusettepaneku sisse toome, kompromiss B individuaalne õigus äh, täiendõppele soovivad liberaalid äh, lisaks meie kompromissile ja mitte ainult äh, õigus äh, oma haridustee lõpule viia. kolmas muu-, kompromissmuudatusettepanek puudutab äh, flexi security't ehk siis seda paindlikku kindlust tööturul ja seda, et me soovime arendada, siin ei ole võimalik või siin ei, siia ei ole vaja enam midagi juurde lisada. seda kompromissi ma küll ei tahaks muuta. ja üldiselt, äh, kui meie algne koalitsioon on ühel meelel ning oleme nõus sellega, et neid äh, kompromisse A ja B muuta ja muidu siis hääletusnimekirjas teen ma ettepaneku äh, hääletada nende muudatusettepanekute vastu, mis ei ole kompromissid üks, kolm, üheksa, kakskümmend ja kakskümmend seitse. see on siis äh, üldine kokkuvõte ja üldiselt ega meil mingeid tõsiseid probleeme selle raportiga ei ole. suur tänu, Philip, äh, võib-olla Fredrik, on sul siin äh, päris palju midagi lisada, loodame, et on. Merci, president, excusez-moi de mon suur tänu, esimees ma vabandan, et ma peaaegu et hiljaks jäin. aga ma loodan, et ma kuulsin siiski kõige tähtsama osa ära. ma olen väga rahul arvamuste vahetusega raportööriga ja mul on väga hea meel, et meie kompromissidesse on suhtutud positiivselt. tahaksin tõstatada siin mõningad küsimused, mis on mulle olulised, siis tööhõive säilitamiseks mõeldud Äh, investeeringud, äh, praktika, õpe. ja me ei peaks keskenduma ainult äh, nendele tööstusharudele, millel on suur lisandväärtus ka teistele tööstusvaldkondadele, siis flexi-security ja sotsiaalne kindlustus ja paindlikkus, sellevaheline suhe, tugev tööturu osapoolte vaheline dialoog. ja see, et me peaksime paremini rakendama ühenduse õigust äh, liikuvuse vallas selleks, et sotsiaalset dumpingut ära hoida. mõningad kommentaarid äh, pisut äh, äh hiliste muudatuste osas, äh, mida me oleme esitanud, tuleb tunnistada mis puudutab kompromissi A, siis mind üllatab see sõnastus jah või. alguses räägiti äh, sõnastusest jah ja see vastab äh, meie soovidele paremini. ja see, ma ei tea, kuidas siis järsku jõuti sellelt äh, sõnalt jaa, jaa või juurde mis puudutab kompromissi B, õigus juurdepääsule, lihtsalt õiguse asemel, ma arvan, et ka siin see, seda õigust lihtsalt nõrgendatakse. õigus äh, juurdepääsule, mis mõttes juurdepääsule, kompromiss C. ma arvan, et ma saan aru, et raportöör ei ole, ei suhtu positiivselt sellesse. Need on minu viimase hetke kommentaarid, aga üldiselt ma arvan, et tegemist on hea arvamusega. Philip Benjon. Yes, again I'd like to thank the tahan tänada raportööri kogu selle töö eest ja ma olen nõus, et tegemist on väga hea raportiga üldkokkuvõttes. ja need muudatusettepanekud, mida me palusime, olid väga pisikesed tegelikult. aga äh, neil võivad olla üsna olulised tagajärjed ja me üsna varakult tegime need muudatusettepanekud, mitte viimasel hetkel sugugi aga paraku kõik eriti arvesse ei võetud ja ma selgitan, miks me tahaksime öelda and or või lihtsalt or kompromissettepanekus A. see ei ole äh, sotsiaalse dialoogiga seonduvad meie äh, Prantsuse kolleegidel, Saksa kolleegidel on väga tugevad sotsiaalsed dialoogid, meil Ühendkuningriik, meil ei ole sellist äh, ma ei arva, et me ainus liikmesriik oleme, kellel sellist ei ole. aga vaatame, kes kõige paremini võitleb tööpuudusega, Saksamaa. Neil on ka tugev sotsiaalne dialoog seal. aga Ühendkuningriik on kohe tal kannul ja meil ei ole tugevat sotsiaalset dialoogi. aga meil on väga aktiivsed tööhõivepoliitikad jälle. nii et äh, ei ole tingi-, tingimata äh, absoluutselt vaja mõlemat nõuda, need on mõlemad positiivsed lähenemisviisid, aga kui me fakte vaatame siis, siis seitse koma üks protsenti on Ühendkuningriigis tööpuudus väga, ja meil on väga aktiivne eh, tööhõivepoliitika, parim Euroopas. nii et sellepärast mina arvan, et mõlemad lähenemisviisid on õiged. Eh, võib kasutada kombinatsiooni, ühte või teist, emba-kumba ja sellepärast and or on see, mida ma ei ründa sellega sotsiaalset dialoogi, tahan seda öelda, mõned tahavad meil teistmoodi talitada ja kasutada aktiivset tööhõivepoliitikat, see on meil väga positiivne kogemus olnud. ja teine märkus, ma ei ole päris kindel, kuidas on nende töökohtade juurde loomisega. Inglisekeelses versioonis ma ei näe seda. Äh, mina prantsuse keelt ei räägi, äh, aga mulle äh, personal ütles, et prantsuskeelses tekstis on see olemas, ingliskeelses puudub, nii et palun mulle selgitage. ja nüüd veel üks kompromiss, kompromiss B. siin juba räägiti sellest, jah, õigus elukestvale õppele, väga õige ja see on just see, äh, mis meile muret valmistas. sest äh, haridus- ja koolituskavasid on väga palju äh, ja need on väga konkurentsi põhised ja taotletakse need tõesti nendel headel koolitusprogrammides kaasa lüüa ja, ja soovijaid on rohkem kui vastuvõetuid ja juurdepääs sellise avalduse esitamisele ja aga kui nüüd tõesti kõik, kes tahavad, ei saa, siis võivad nad pöörduda Euroopa kohtusse ja öelda, et meile ei antud õppimisvõimalust, edasiõppimisvõimalust. ja siis viitavad nad sellele õigusele, sellel kursusel osaleda, sellele vaatamata, et nad ei täitnud sinna kursusele võtmise nõudeid. jah tähtis on, et tegemist ei oleks meil siin absoluutse õigusega, vaid õigusega saada, juurde pääseda sellisele koolitusele. kui me siia paneme selle kirja juriidilise õigusena, peame mõtlema ka, millised tagajärjed sellel on, kui see kõik seaduse teksti sisse läheb. nii et right of access tahaksin ma äh, siin näha ja mitte sellist absoluutset õigust. ja siis see flexi security kas see on sama asi, mis flexicurity või on see hoopis äh, midagi muud või on see lihtsalt teine sõnastus samal mõiste, natuke teine kuju? jah, see Euroopa Liidu mitmekesisus, meil on ka võimalus palju üksteiselt äh, õppida, ka teil saartel on, on ju hea võimalus õppida. ja nüüd variraportööridest äh, Tõnu Ta, palun Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, chciałabym dwa razy wystąpić. Suur tänu, eesistuja. Ma tahaksin nüüd kaks korda sõna võtta. Esiteks minu kolleegi Koslovski nimel, kes on veel teel, kes ei jõudnud paraku siia õigeaegselt ja ta palus ähm, minul temast sõna võtta. Kas tohib? Aitäh! nii et Jan Kosovski nimel, lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan äh, härra Buloni töö eest selle dokumendi kallal. mul, ma tervitan seda, et Euroopa Liidus on positiivne investeerimiskliima ja et on võimalus et hakkab toimuma majanduskasv. ma olen arvamusel, et et on väga hea eesmärk, et tööstusel peaks olema kakskümmend protsenti ähm, sisemajandus kogu äh, produktist, aga me peame arvestama seda, et äh, tööstusprotsessid on tänapäeval teistsugused kui varem, nad ei ole nii tsentraliseeritud nagu varem. VKE-d mängivad üha olulisemat rolli ja sellepärast on mul hea meel, et toetus VKE-dele, et seda siin rõhutatakse ja et äh, neile pakutakse parem, paremat ligipääsu rahastusele. Neid toetatakse nõustamisega ja luuakse neile parem ligipääs rahastusele, nii et neil on parem turupositsioon, kuid mis on veelgi olulisem, oluline on hea ettevõtluskliima ja et ja on oluline vähendada bürokraatia tõkkeid ettevõtjatele. ma ei ole nõus muudatusettepanekutega kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend, kus käsitletakse maksu, maksuteemat VKE-del on suur äh, kasvupotentsiaal, sellepärast peame püüdma leida lahendusi, mis võimaldaks juba olemasolevatel ettevõtetel paremini toimida. ja ka äh, aitaksid luua uusi ettevõtteid. suur tänu, see oli siis minu kolleegi poolt ja nüüd äh, räägin iseenda nimel. ma olen nõus oma kolleegidega eriti, eriti minu kolleegi sõnavõtu viimase osaga, ma ei mõista, miks meie sotsiaaldemokraatias kolleegid soovivad, et siit kustutatakse see säte, mis puudutab maksutõkete vähendamist. VKE-d um, ähm, loovad üheksakümmend protsenti töökohtadest Euroopa Liidus ja sellepärast on soovitav, et neid oleks võimalikult palju, et nad looksid uusi töökohti. minu kodumaal on tööpuudus samuti väga suur ja sellepärast on niivõrd oluline, et tekiks uusi töökohti eelkõige just noortele. ma arvan, et just see on õige tee. me peame vähendama barjääre, tõkkeid, see on see suund, mille peame valima ja siis näeme ka tulemusi. aitäh, palun, härra Serkas. Sí, presidente, yo quiero <clears throat> apoyar con fuerza el argumento que... Mm, Suur tänu. Ma toetan seda, mida sotsiaaldemok-, sotsiaaldemokraatid ütlesid sotsiaalse dialoogi kohta. see eh, and or ja või lähenemisviis ja siin tuleb tõesti meil olla eh, üsna ettevaatlik. Äh, ma arvan, et Ühendkuningriigil on erand üheksakümne teisest artiklist, üheksakümne teisest aastat Maastrichti lepingust, aga Lissaboni ja Amsterdami lepingu ju Ühendkuningriik äh, ratifitseeris. nii et kas jah või? Eh, kui eh, Ühendkuningriik ütleb ei, siis nad ei täida lihtsalt neid eh, kohustusi, mis nad lepingutega liitumise, aluslepingutega liitumisel on endale võtnud. lihtsalt meenutan meie Ühendkuningriigi kolleegile, et et tähtis on olla eurooplased, mitte mingisugused kõrvalseisjad. mingis Euroopa dialoog on hea asi, hästi, eks näeme, kuidas sellega on, nüüd äh, palun äh, Euroopa Komisjon. Yes, thank you, thank you. suur tänu, suur tänu, et lubate mul ka arvamust avaldada selle dokumendi kohta. siin on väga aktuaalsed teemad käsitlemisel, meie tööstuspoliitika teatise neljandat sammast käsitletakse siin nimelt oskused ja koolitus. aga see oskuste lünk ei ole mitte ühesugune kõikides majandussektorites, mõnel pool on see suurem ja mõnel pool jälle väiksem. näiteks inseneride amet, nendest oskustest jääb meil väga vajaka. meil on sellised valdkondade põhised oskuste alliansid loodud, kus käsitletakse just puuduvaid teadmiste puudumist ja arutatakse seda, kuidas sellest üle saada. ja veel üks valdkond on äriühingute sotsiaalne vastutus. Te teate, et komisjon on siin väga aktiivne. paar aastat tagasi oli meil teatis sel teemal ja ka tegevusplaan on välja töötatud, et paremini koolitada ettevõtteid sotsiaalse vastutuse küsimustes ja ka õpetada neid sotsiaalset dialoogi pidama. nüüd juurdepääs rahalistele vahenditele, ka seda on käsitletud küll mitte täna siin selles dokumendis, aga ühe teise samba all, nii et põhimõtteliselt oleme teie arvamuses öelduga päri. suur tänu, äh, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu variraportööridele ja teistele sõnavõtnutele. mis puudutab kompromissi A, siis pärast äh, selgitusi ja kaalutlusi olen ma nõus kolleeg Serkase ja kolleeg Dardenni arvamusega. tegelikult mina olin teinud ettepaneku, et me hääletame muudatusettepaneku üks vastu äh, härra, see oli siis härra Benjoni äh, muudatusettepanek ja see ei toimunud, tundunud mulle sobiv selles kompromissis ja selles raportis. ja ma arvan, et me peaksime siis sellest lähtuvalt kompromissi A moodustama, kompromiss B äh, õigusabi ja õigus inimesele oma haridus lõpule viia, kompromiss B peaks siis jääma selliseks, nagu me läbirääkimistel kokku leppisime, ja kompromiss C, mille muudatus, muutmise vastu ma algselt olin, äh, siis ma jään selle seisukoha juurde kindlaks ja flexi security või siis äh, flexi-surety, surety tähendavad tegelikult ühte ja sama asja ja tahaksin tänada ka Danutat isiklikult, kes on aidanud meil esile tõsta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seisund, olukorda, muudatusettepanekud äh, kolmkümmend ja kakskümmend üheksa, äh, neid äh, ma ennem ei maininud, ma mainiksin neid ka, hääletage ühe, kolme, üheksa, kahekümne, kahekümne seitsme ja muudatusettepaneku kolmkümmend vastu. ja tahaksin tänada veel kord variraportööri ja kõiki teisi, kes on aidanud kaasa selle arvamuse koostamisele kui me homme hääletame, homme hääletame äh, ITRE novembris ja siis äh, on meil novembris täiskogus ka lõpuks arutelu oma teemade üle. mul, mul on väga hea meel, et nüüd ootab meid ees järgmine kõrgpunkt meie päevakorras, äh, sest äh, Ehm, härra Andoru on juba kohal või ta on juba tulemas, väike paus Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Ja. Er mul on väga hea meel, et meil on siin arvamuste vahetus äh, härra Andoriga, kes on sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kasutuse volinik ja struktureeritud dialoogi raames saame temaga arutada mõningaid küsimusi, meil on veel ka veel aega. umbes üks tund nii et ootame huviga, härra volinik, palun, teil on sõna. Euroopa Parlament kuulab alati, nagu alati, suure huviga seda, mis teil öelda on. palun uh,. ma tänan uh,. esimees, lugupeetud saadikud, ma tänan selle võimaluse eest see on regulaarne kohtumine teiega arutamaks äh, eelseisvat perioodi ja naljakorras pärast seda, äh, kus äh, nüüd, kus komisjonil on viimane aktiivne aasta käsil, peaks tegema üsna lühidalt. aga ausalt öeldes ei ole praegu aeg liiga iroonitseda, sest euroala kriis näiks jätkuvat. Te teate, paar kuud tagasi me juba nägime, et euroalal keskmiselt eh, tagasiminek on mm, juba teine tagasiminek majanduslangus siin kriisis euroalal on lõppenud see tähendab seda, et on juba toibumisest positiivseid märke ja on ka positiivseid eh, nähtusi tööhõive vallas, mõnedes riikides tööhõive, tööpuudus on hakanud vähenema eh, muidugi mitte nii palju kui tahtnuks, aga sellele vaatamata ja kõik need tagasihoidlikud paranemise märgid ei tohiks meid Eh, siin loorbitele puhkama enneaegselt saata. ja härra Barroso ütles väga selgelt, et komisjon ei arva, et kriis läbi oleks, tuleb jätkata jõupingutusi ja hea seista selle eest, et toimuks jätkusuutlik majanduse taastumine Euroopa Liidus ja ennekõike on vaja tagada et see majanduse taastamise strateegia hõlmaks ka olulisi samme eh, majandusliidu eh, arhitektuuri osas ja see loomulikult kõigepealt eeldab eh, arutelusid ja siis ka otsuste langetamist eelseisval perioodil ja samas ma tahan rõhutada, et tegemist on väga tähtsa perioodiga, mil me langetame eelarvelisi otsuseid, mõtleme selle peale, kuidas me määratleme ja kavandame oma eelarveinstrumente tulevikus Euroopa Liidus. nagu te teate väga hästi ja minu töös on see väga tähtis, et mitte kõik arutelud ei ole finantsinstrumente üle sugugi lõpule viidud ja eriti Euroopa Sotsiaalfondi mõned aspektid ja mõned pisemad instrumendid vajavad endiselt läbirääkimist. ja ma arvan, et hetkel meil on vaja kõvasti vaeva näha, tagamaks, et tööhõivepoliitikate sotsiaalse ühtekuuluvuse rahastamine tulevikus oleks korralikult tagatud ja et me saavutame maksimumi, mida me saame eeldada eh, varasemate ettepanekute läbirääkimiste tulemusena. ja see loomulikult puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, aga ka Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi. Eh, siin ei ole lahendamata küsimused niivõrd mitte kvantitatiivsed, siis arvulised, vaid pigem kvalitatiivsed. ja mõned küsimused on vaja lahendada ka äh, kõige enim puudust kannatavate inimeste eh, toiduabi programmi raames. Eh, liikmesriigid, sidusrühmad tahavad ju planeerida oma tegevust ja mis puudutab näiteks noorte tööhõiveprogramme, noorte garantiid, see, et lõppotsust, lõppkord kohta ei ole veel kokku lepitud, see tegelikult lükkab edasi ettevalmistavad sammud, aga ma loodan, et me saame ka sellest õige pea üle ja meil on juba hoopis selgem pilt. ja liikmesriikides ja piirkondades saab planeerimine programmi töö peale hakata kiiresti. ja nüüd tulen äh, Majandus- ja Rahaliidu teema juurde Eh, nagu ma ütlesin, on see lähikuude kõige tähtsam teema. jah, me oleme seda juba mitmel puhul arutanud ja meil olid paralleelsed arutelud ka nõukogus ministrite vahel. Eh, tööhõivekomisjon ja sotsiaalkaitsekomisjon arutasid neid väljakutseid, mis euroalas on Rahandusliiduga ja räägiti sellest, et polariseerumine üha kasvab ja mm, homme avaldatakse ka äh, andmed, mis äh, põhjendavad ja, ja toetavad seda seisukohta. nii et vaatamata äh, majanduse taastamisele meil toimub tööhõives ja sotsiaalolukorras suur polariseerumine ja me oleme valmis koostama metoodikat ja uusi instrumente, ette välja töötama, mis aitaksid Euroopa Liidu institutsioonidel ja sealhulgas ka parlamendil jälgida seda üha kasvavat ebavõrdsust ja ka sotsiaalmajanduslike tulemuste suurt erinevust, mis üha äh, kasvab liikmesriikide vahel ja siis äh, ka kavandada meetmeid, kuidas sellega võidelda. nüüd lähenemine. konvergents, see mõiste on Äh, aluslepingus sotsiaalse mõõtme puhul kesksel kohal, aga ka paljudes Euroopa Liidu programmides ja algatustes väga oluline, sealhulgas ka strateegias kakskümmend kakskümmend. ja on vaja äh, Eh, protsesse tasakaalustada ja täpsustada ja sotsiaalne mõõde kõiges toimuvas on väga oluline. nüüd eh, lähenemine ühiskonnas siseselt, aga ka liikmesriikide vaheline lähenemine on eh, tähtis teema, mida hakkab meie tead-, hakatis käsitlema, kui räägib eh, Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalsest mõõtmest ja president Barroso juba ütles, et see teatis tuleb välja oktoobrikuus. ja nüüd eh, loen teile, loetlen muidki valdkondi, kus käib töö ja on oodata algatusi mõned on juba välja kuulutatud, teised jälle eh, on endiselt töös ja mõeldakse selle peale, milliseid samme ette võtta veel praeguse komisjoni koosseisu ajal ja ka teie mandaadi ajal siin parlamendis. nüüd õigusloomelised ettepanekud. Eh, on paar ettepanekut vastuvõtmisel, mis parandavad Eh, töö väljavaateid ja ka töötingimusi, sest mitte asi ei ole ju ainult eh, töökohtade arvus, mis on tublisti kahanenud kriisi tõttu viimastel aastatel, vaid ka eh, tööhõive kvaliteet on halvenenud ja töötingimused on halvenenud. ja me oleme praktiliselt valmis oma ettepaneku avaldama, mis ka meremeestele laiendavad viit olemasolevat direktiivi, kus käsitletakse tööhõivet. nüüd määruse ettepanek, eh, mis käsitleb Euroopa tööhõiveteenuse pakkuva Eurose tugevdamist, on veel üks ettepanek ja äh, selline infovahetus on väga tähtis Euroopa Liidus, õigus töötada teise liikmesriigi tööturul on põhiõigus ja väga tähtis üksikisikutele ja ka ettevõtetele ja peame vaatama, kuidas paremini äh, aidata tööd leida äh, teistes liikmesriikides, eriti puudutab see töötuid ja neid ettevõtteid, kes otsivad omale tööjõudu naaberriikidest ja veel üks ettepanek, see puudutab praktikakohtade kvaliteediraamistikku ja see kuulutati välja detsembrikuus möödunud aastal tööhõivepaketiga koos. ja veel üks kvaliteediraamistik puudutab mm, prognoosimist ja restruktureerimist. viimane tugineb aruandele, eh, raportile, mille te võtsite selle aasta alguses vastu. järgmine on ettepanek otsus, kus luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastu võitlemiseks. võitlus deklareerimata töö vastu on teema, mille üle on toimunud ka veebikonsultatsioonid ja pärast seda, kui konsultatsioonid on lõpule viidud, siis on vaja selle tulemusi hinnata. aga me kavandame selle põhjal käivitada üle-euroopalise platvormi võitluseks deklareerimata töö vastu. mõned teemad on juba käsitlemist leitud, nagu deklareerimata töö ja töötajatega konsulteerimise ja töötajate informeerimise ümberkorraldamine või tööturu segmenteerimise eh, teema ja kõigest sellest räägitakse tööõiguse konverentsil, mis toimub oktoobrikuu lõpus. ja ma usun, te teate sellest, et meil on kavas see konverents oktoobri lõpus korraldada. nüüd tavaline, tavalises korras, seadusloome korras Strasbourgis septembris arutati seda nimelt töötervishoid ja tööohutus. siin võetakse vastu strateegia, tuginedes, tuginetakse jälle avalikkusega konsulteerimisele, viissada vastust tuli meile ja me nende vastuste põhjal otsustame siis järgmised sammud ära. nüüd tuleme aastasse kaks tuhat neliteist Äh, see ei ole ei parlamendi ega ka komisjoni jaoks äh, täistööaasta äh, selles koosseisus, aga me jätkame ka aastal kaks tuhat neliteist tööd mõnede ettepanekutega, mis on väga kaalukad. kõige tähtsam õigusloomeline ettepanek sel perioodil, nii nagu ette nähtud ka komisjoni tööprogrammis aastast kaks tuhat kaksteist, on läbi vaadata määrus, millega koordineeritakse sotsiaalkindlustussüsteeme see ettepanek äh, võib olla osa mobiilsuspaketist, mille komisjon pakub välja aprillikuus kaks tuhat neliteist ja seal käsitletakse äh, praegust olukorda ja ka poliitilist raamistikku, mis puudutab töötajate vaba liikumist. Äh, ja rohkem mingeid õigusloomelisi algatusi me välja ei paku komisjoni tööprogrammi aastaks kaks tuhat neliteist omalt poolt aga ma tegin eh, mõned eh, ettepanekud, eh, ideed käisin välja, mis aitavad parandada tööhõive olukorda ja aitavad ka tugevdada meil Majandus- ja Rahandusliitu, näiteks töökohtade loomise algatus, mikrofinantseerimine töökohtade loomiseks. see on väga asjakohane mõte kolm aastat on nüüd läinud pärast seda, kui progress mikrofinantseerimise rahastu käivitati Euroopa Liidus ja nüüd on vaja kogemused kokku võtta, mis meil selle finantsinstrumendiga liikmesriikides on kogunenud, eriti silmas pidades uut mitmeaastast finantsraamistikku. me peame mõtlema ka selle peale, kuidas mikroettevõtteid Euroopa Liidus jätkuvalt ka järgmisel perioodil paremini toetada. nüüd nüüd ka töökohtade loomine rohelises majanduses on üks idee, mida kaalutakse ja seda tehakse tihedas koostöös äh, äh, volinik Hedekoorti ja Potočniku talitustega äh,. ja äh, samuti äh, rahaliidu blueprint kava ja teekaart, mis peab eh, siis aitama meil majandus- ja rahandusliitu süvendada ja strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärke ellu viia. nii et ma tänan teid tähelepanu eest ja hea meelega vastan kõikidele teie küsimustele ja kuulan ära ka teie kriitika, kui te tahate mind kritiseerida. suur tänu ja ootame muidugi mitte ainult kriitilisi, vaid ka positiivseid märkusi. nii, meil on nüüd ähm, nimekirju, kus on tervelt äh, kaksteist nime ja sellepärast äh, teen ettepaneku, et pärast seda, kui kuus inimest on sõna võtnud, teeme väikese vaheaega, aga palun ainult kaks minutit äh, inimese kohta, kas, kas teeme niimoodi, kas sobib? aga ma ütlen, et loen teile, kes on nimekirjas. Ole Ludvigson, das wären die drei, die sechs für die Need on siis need äh, kuus esimest. Äh, da haben wir Danuta, äh, Herr Plenkovic, Frau Maletic und Herr Thomas Mann. Das waren bisher alle. Oh, es... see on siis kõik praegusel hetkel. et me peame piirama teie sõnavõttu aega kahe minutiga, palun tõesti, et piirduksite kahe minutiga. aitäh, eesistuja ja tere tulemast volinikule mul on mõned küsimused. kui oktoobris äh, tuleb äh, välja teatis, siis oleks meil hea meel kuulda rohkem sotsiaalsektorist, et oleks tore, kui teadses oleks selle valdkonna kohta midagi uut. nüüd äh, need erinevad aspektid, mida puudutasite. parlamendil ei ole kuigi palju aega, tuleb arvestades rajateguriga, nii et äh, see ettepanek, mis puudutab meresõitjate tööhõivet, siis äh, tuleb see saata õigesse komisjoni, et oleks piisavalt aega. me oleme rääkinud rahastamisest mida peaks äh, Euroopa Liit rahastama ja mida, millist rahastust oodatakse liikmesriikidelt, see tuleb selgeks teha. kas äh, kasutatakse Euroopa Liidu programme, riikide programme, mida siis Euroopa Liit äh, toetab? nüüd, kuidas on lood pensionite üleviimisega? mida te arvate rääkisite äh, sellest, volinik. Äh, mis puudutab just äh, kõige rohkem puudust kannatavaid inimesi. ma arvan, et oleks väga oluline saada rohkem infot selle kohta kas oled, kas teil mis on, mis on äh, teie strateegia lähetamise puhul, kas teil on midagi välja arendatud? on oluline võimalikult kiiresti strateegia välja arendada. meil ei ole olnud äh, korralikke kuulamisi, nii et nüüd meil on võimalikult kiiresti vaja see strateegia äh, ka saada. soovime teile palju edu, aga me tõesti sooviksime strateegiat võimalikult äh, varsti näha. suur tänu, peaaegu pidasite ajapiirangust kinni. palun. suur tänu volinikule kõik, mida kuulsime, kõlas üsna positiivselt. tundub, et, et suudame siin täita jäetud lubadused, mida seni veel ei suutnud. ma ei tea veel, kuidas see ajakava välja näeb. mulle ei ole veel päris selge, millist, milline ajakava siin on ette nähtud. ja te rääkisite kriisist. ka mina arvan, et näeme juba valgust tunneli lõpus, kuid küsimus on selles, kas see on tõesti tunneli lõpp või tuleb meile hoopis teine rong vastu. töötute arv mõnedes riikides küll väheneb, aga teistes jällegi tõuseb. ja see töötute arvu vähenev mõnedes riikides tuleb sellest, et inimesed rändavad välja või siis nad ei võta ennast arvele töötuna nii et eh, jah, see töötute arv võib ju väheneda. aga see ei pruugi veel kuigi palju tähendada ja me ei saa siin mõelda ainult makromajanduslikult. me peame vaatama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja mõtlema selle üle, kui paljud inimesed tegelikult töötavad, kui paljudel on töökohad me nüüd järgmise küsimuse juurde, mis puudutab ettevõtteid, siin on vaja selgeks teha, milline on tegelikkus ja siin tuleb täita need lüngad. Ehm, hiljuti kuulsime, et tuleb et on, et on programm automaatse stabiliseerimise kohta, et tuleb siin leida alternatiive. võib-olla saate midagi selle kohta öelda? ja lõpetuseks finantsinstrumendid, härra volinik Mm, me rääkisime sotsiaalfondist, glo-, globaliseerumise kohanemise fondist ja ja siin on ka küsimus sellest, mida, mida arvab Euroopa avalikkus, meil on vaja neid fonde ja meil on ka vaja noorte äh, algatust, meil on vaja midagi, et noored ja Euroopa kodanikud üldiselt näeksid, et Euroopa ei ole neid unustanud nii, aitäh, palun pidage kahest minutist kinni. palun, proua Schönberg. aitäh. ma loodan, et tõesti majanduskasv äh, jätkub ja nüüd pärast äh, valimisi Saksamaal äh, võib, võib siin ka, võivad siin ka asjad muutuda ja teiseks luuakse võib-olla küll uusi töökohti, aga tuleb ähm, ka arvesse võtta, et toimub ka sotsiaalne dumping, on palju ähm, musta tööd. ja nende probleemidega ei tegeleta piisavalt. ja täna kuulsin jällegi äh, Fox konist, äh, kuidas äh, seal osa, kohati töötajad äh, töötavad äärmiselt väikese palga, sada kakskümmend eurot kuus. me peame tõesti vaatama, et, et me toetame neid ettevõtjaid, kes, kus tööhõive on ka legaalne. ja siin on ka oluline roll Tööinspektsioonil. Euroopa Komisjon kavandab äh, siin luua platvormi musta töötamise vastu, illegaalse töötamise vastu. küsimus on selles, et kas me lähme siin piisavalt kaugele, võib-olla on vaja siin üle-euroopalisi tööinspektsioone. kui koostasin oma raportit, siis leidsime, et liikmesriigid on siin veidi abitud, sest me ei ole sellist Euroopa-ülest algatust, mis sellega tegeleks. ja, ja töö, nii töövõtjad kui tööandjad on, on väga nördinud se selle üle, et selle sotsiaalse dumpingu üle, selle, et palgad on ähm, madalad. nii et äh, siin peab ka Euroopa Liit kehtestama teatud reeglid suur tänu, Juta, palun Ulle Kristjanson järgmisena, Ulle. suur tänu ja suur tänu ka volinikule. püüan keskenduda tervishoiu ja tööohutuse teemad töö äh, võtjatele, ma arvan, et on väga oluline siin arendada välja strateegia, sest see on ju ka väga kulukas liikmesriikidele. ja paraku surevad paljud inimesed tööõnnetuste tõttu või äh, haigestud kutsehaigustesse. ja muidugi me soovime, et, et inimesed jääksid võimalikult kaua tööturule, kui nad seda soovivad. nii et see on väga oluline teema töövõtjate jaoks ja ma kardan natuke, et me võime siin minna natuke teises suunas, mul on üks näide mida olen kuulnud töövõtjate tööandjate esindajatelt äh, juuksuri ähm, juuksuritöösektorist. ja siin on tegemist väga ohtlike keemiliste äh, segudega, mida töövõtjad peavad äh, käsitsema ja minu küsimus on, et miks soovitakse see kokkulepe sotsiaalpartnerite vahel tariifide suhtes, miks seda tahaks nõukogule edasi saata? edasi, Edith, palun. kolm lühikest küsimust, mille kindlasti suudan ühe minuti jooksul esitada. üleilmastumise jätkumine muidugi on murettekitav, mainisite, et meil on vaja uusi instrumente, vahendeid, milliseid äh, instrumente te silmas peete? Äh, et võidelda selle, selle lõhestumise, polariseerumisega Euroopas. esi-, teine küsimus, Euroopa noorte garantii kuidas toetada inimesi, kes langevad äh, koolist välja, kas me peaksime neile maksma, et nad tagasi kooli läheksid? ja kas on võimalik äh, säilitada see kolmekümne aastane piir noorte tööpuuduse äh, programmis ja lõpetuseks äh, sotsiaalkindlustussüsteemid, äh, ka need tuleb üle vaadata. mil, kuidas seda mõjutab uus direktiiv kaheksasada kaheksakümmend kolm? aitäh, äh, palun, Ulle. Ulle Luikson. aitäh, eesistuja. mul on hea meel volinikku siin komisjonis näha, see, millest me täna räägime, on kindlasti üks olulisemaid teemasid Euroopas, üks suuremaid väljakutseid. ja oma kogemusest tean, et kui majanduskasv taastub, siis sellegipoolest on inimesi, kes ei leia töökohta ja kes on töötud äh, pikemat aega, üle kahe aasta. ma olen veendunud selles, et kui vaatame tulevikku, siis peame püüdlema hea koostöö poole Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni ja erinevate tööturgude osalistega. ma tean, et on mitmeid algatusi, mis selles suunas äh, töötavad, aga küsimus on selles, millal see kõik äh, käiku läheb, kas äh, me oleme valmis äh, alustama läbirääkimisi töövõtjatega, tööandjatega, sest me ei saa sellega üksi hakkama, meil on vaja siin koostööd partneritega. siin on vaja valmidust äh, nii tööandjate poole pealt kui ka ametiühingute poole pealt, kes, keda tuleb samuti kaasata äh, läbirääkimistesse. nii et äh, ma arvan, et aeg on küps ja võib öelda, et on veel viimane hetk, et midagi ette võtta, sest see kõik võtab ju aega. me peame nende algatustega alustama nüüd ja sellepärast tahaksingi teada volinikult, mida on seni tehtud noorte tööpuuduse küsimuses, see on üks suurimaid probleeme tänapäeval ja see on ka väga keerukas probleem. aitäh! suur tänu, härra Plinkovitš! Äh, on viimane ja siis äh, kuulame kommentaari, siis äh, teine küsimuste ring, palun. If anything uh.... Is there a last one? No. Oprostite, povjereniče, ali gospodin predsjedavajući mi je dao riječ, pa ću iz... Härra volinik, ma loodan, et kuulete tõlget mina kui Euroopa Parlamendi liige, kes äh, on ka eelarvekomisjoni tööga seotud, huvitasid mind eriti seadusloomelised meetmed, mida mainisite oma ettekandes. Te rääkisite noortegarantiist ja see on Horvaatiale ääretult oluline uue liikmesriigina. meil on väga palju töötuid noori alla kahekümne nelja aastaseid ja on ka üsna palju töötuid äh, teistes äh, vanustes. Euroopa sotsiaalne mudel on midagi, mis huvitab Horvaatiat. ja eriti, mis puudutab äh, noorte tööpuudust. Need äh, küsimused on üsna spetsiifilised. ja ma tahaksin siin rääkida just piirilähedaste äh, alade, äh, aladel elavate inimeste probleemidest Sloveenia ja Ungari piiri lähedal Horvaatias elavad inimesed on äh, tihti töötud. Nad on minuga mitmeid kordi ühendust võtnud ja küsinud, kas Euroopa Sotsiaalfondis on rahalisi vahendeid, mida võiks neile eraldada või mingid läbi hüvitised, et kui saaksite võib-olla vastata sellele küsimusele. kaks minutit, see on meil väga range piir. nii et pidin teid katkestama hea volinik, teil on küll komisjonis tavaliselt palju aega rääkida, aga me loodame siiski lühikesele vastusele. jah, ma loodan äh, vastata võimalikult põhjalikult äh, ja siis öelda, kui midagi välja jäi. kõigepealt noorte tööpuudus. see on teema, mida kõik pea puudutasid. jah, äh, miks see on vähem nähtaval Äh, kui kevadel oli see teema, sest lihtsalt praegu on rakendamise etapp. meenutada äh, meile tegevuspoliitika, nõukogu annab oma soovitused Berliini äh, tippkohtumisel, mida võõrustas Angela Merkel, käsitleti neid teemasid ja tõesti, kõik oli väga nähtav, aga nüüd on jõudnud kätte rakendamise periood ja oktoobrikuus toimub komisjoni korraldusel kohtumine praktikutele seni kõik liikmesriigid on nimetanud äh, ametisse ka ametniku, kes vastutab noorte garantii teema eest ja näiteks Itaalias ja Portugalis on programmid käivitunud ja komisjon annab neile otseselt abi ja äh, planeeritakse noorte garantiid. varsti tuleb äh, ka minister Brüsselisse meiega seda teemat kahepoolselt arutama. nii et me oleme kogu aeg kontaktis juhtivate ministritega ja oktoobrikuus tööhõive peadirektoraat eh, arutab asja iga liikmesriigiga, kuhu me oleme välja jõudnud. kakskümmend riiki saavad noorte algatuse, noorte garantii algatusest kasu ja plaanid peavad olema ka juba tehtud novembri lõpuks ülejäänud töö pärast seda, kust see raha tuleb. ma olen alati öelnud, et raha öö, koondatakse kolmest erinevast allikast liikmesriikide öö, ressursid, Euroopa Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus see viimane on kõige delikaatsem sihtrühm, sihtpiirkonnad noorte tööhõivealgatuse puhul on alles äh, parlamendis ja ka nõukogus arutluse all. ma võin teile ainult selgitada, miks me esialgse ettepaneku tegime, mitte sellepärast, et me oleksime fikseeritud kuidagi kahekümne viie peale, selle arvu peale, aga me arvasime, et kui me uue instrumendiga võtame sihikule see instrument peab tõesti asju muutma, siis me peame koondama selle eh, instrumendi nendele valdkondadele, kus kõige hullem olukord on ja sellepärast me panimegi paika kakskümmend viis. kui kellelgi on paremaid mõtteid, olen valmis neid kaaluma, aga kakskümmend oleks tobe olnud, sest sellisel juhul kogu instrument ka-, kaotanuks oma mõjujõu. ja need, kes tõesti eraldi abi juurde vajavad, ei oleks seda saanud nüüd jah, see vanuserühm, vanuseline piirang, miks me kakskümmend viis ütlesime, sest kogu noorte tööhõive garantii on aidata noortel koolist eh, üle minna tööle, et need, kes koolist eh, välja langesid, eh, saaksid ruttu tööle, et nad saaksid tõesti neile just kohandatud abi selleks, et üle saada sellest ebasoodsamast olukorrast, kuhu nad on sattunud võrreldes sellega, kellel on diplom taskus. sest äh, kolme kuuga on raske diplomiga inimesel võib-olla tööd leida kohe, aga äh, poole aastaga kindlasti leiab diplomeeritud isik töö. nii et sellepärast me panimegi kakskümmend viis aastat Eh, normiks ja me pidime ka arvestama, millised rahalised vahendid meil on selle kava toetuseks. kui me raha juurde saame, siis loomulikult me võime tõsta seda vanusepiiri. aga tähtis on sellisel juhul tagada ka need täiendavad ressursid, kui me tahame vanust tõsta kolmekümneni. jah võib ju mõnes riigis viidata väga raskele tööpuuduse olukorrale ja siis tõsta vanuspiiri, aga väga erinevad on liikmesriikide süsteemid. mõnel pool kestab kool kauem ja haridussüsteemist minnakse tööturule hiljem. jah, see vajab loomulikult uurimist ja on põhjuseid miks tahetakse kõrgemat vanusepiiri näha. aga antud juhul ma ikkagi ütleks, et meil on vaja sellisel juhul ka rohkem rahalisi vahendeid juurde saada läbirääkimise tulemusena. ja olen minemas Horvaatiasse ja siin on mu vastus nüüd härra Plankovitšile. ma arutan mitmete ministritega noorte tööpuuduse teemat. pärast seda, kui Horvaatia liitus, siis tööpuudus äh, oli nii suur, et oldi kolmas suure tööpuudusega riik Euroopa Liidus. ma olin Sotsiaalfondi ühes projektis kohapeal külas ja ministritega mul on plaanis seda projekti jälle külastama minna ja arustada, arutada ka selle rahastamist. nüüd jah, väga palju seadusloomelisi küsimusi esitati, ma loodan, et lähinädalatel on võimalik töötajate lähetamise osas edasi liikuda. Iirimaa tegi oma parima, Leedu ka teeb oma parima selleks, et aidata kaasa ja et liikmesriigid saaksid ühisele seisukohale lõpuks jõuda. ma isiklikult olen ka julgustamas liikmesriike Nad peavad ära kuulama ka vastaspoole argumendid. mõned liikmesriigid juba on olnud avatud ja paindlikud, teised jälle mitte. ja ma arvan, et kompromissid on võimalikud, kui kõik hindavad ja äh, tunnustavad ka teiste poole argumente, et siis on võimalik seisukohti lõpuks lähendada. ma usun, et see on võimalik. nüüd, et ei tekiks sellist olukorda, et meil ei saa olema uut regulatsiooni. ja paljud juhtumid jõuavad kohtusse ja kohus peab hakkama öö, äh, olukorda määratlema, siis tähendab see seda, et Äh, lähedatud töötajate puhul ei ole meil ühesuguseid tingimusi ja mängureegleid ja see mõjutab neid lähedatud töötajaid endid ennekõike, aga ka laiemalt olukorda. nüüd äh, pensionid. Äh, kolmepoolsed läbirääkimised algavad täna õhtul. ja ma arvan, et see väga tähtis teema saab õnneliku lõpu nüüd kaheksa, kaheksa, kolm proua Bauer küsis selle kohta, kuidas hakkab välja nägema meie järgmise aasta algatus siin. jah, me kavandame sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise läbivaatamist ja lihtsalt toon ühe näite. proua Redingi dokumendis, mis tuli välja maikuus, tõstatati Äh, üks küsimus ja räägiti äh, tööpuuduse puhuks makstavate toetuste kaasaskantavust. kui kaua peaks saama sellist toetust omaenda koduriigis? praegu on ette nähtud kolm kuni kuus kuud oma koduriigis ja siis äh, mis edasi, kui on lahkutud koduriigist, et kuidas, kas pikendada seda perioodi või luua mingi uus norm Euroopa Liidu tasandil. selline küsimus tõstatati ja öö, äh, nõuab vastust, aga praegu oleks minust liiga ennatlik äh, väga üksikasjalikult sel teemal peatuda. ja ma kuulsin, mida härra Ööri ütles meremeeste ettepaneku kohta, et seegi peaks võimalikult kiiresti teoks saama ja ma teen oma parima selleks. kas ma tohin veel? sotsiaalne mõõde. jah, polariseerumine on suur probleem ja me peame vähemasti kakte tegema, et meil oleks süstemaatiline suutlikkus polariseerimist jälgida, meil peaks olema ikka tabloo, kus on peamised indikaatorid ära toodud see suutlikkus peab olema, aga samas peame ka tagama, et sotsiaalpartnerid etendaksid suuremat rolli. härra Serkas küsis automaatsete stabilisaatorite kohta. jah, ma hindan seda, et parlament juba arutas seda teemat ja uuris võimalusi ja Bertelsmanni sihtasutus kavandab samasuguse arutelu korraldada, vaadata, millised võimalused on automaatsete stabilisaatoritega seoses Euro-, Majandus- ja Rahandusliiduga. ma tean IMF-i dokumendis selle kohta ja sellisest instrumendist räägitakse ka blueprintis. nii et oleme uurinud kõiki neid võimalusi, aga hetkel jällegi on ennatlik öelda, et millal täpselt järgmised sammud astutakse komisjoni poolt. suur tänu, kaks minutit paistab, et on piisav aeg. Elisabeth Schröder, palun. jah sobib väga hästi, et ma nüüd jätkan just äh, sotsiaalse mõõtmega rahaliit. kas ma sain õigesti aru, et sel aastal siis ei ole plaanis stabilisaatori kohta ettepanekut teha, kui te seda ei kavatse, siis tegelikult on ju tegemist just instrumendiga, mis lahendaks sõtmeküsimuse kas me leiame majandusliku ja äh, sotsiaalse ja keskkonna tasakaalu Euroopa Liidus, nii et äh, mind tõesti tahaksin teada, tahaks te konkreetselt ütleksite, kas need stabilisaat-, kas nende stabilisaatorite kohta tuleb ka ettepanek või ei? ja veel üks küsimus. see ettepanek, mida te mainisite Euroopa platvorm mustalt töötamise vastu võitlemiseks, mida see endast täpselt kujutab, millisel kujul ja millal see välja tuleb? ja veel me ootame juba väga pikalt praktikumide kvaliteediraamistikku, te ütlesite, et see tuleb detsembris, mida see endast kujutab, kas see on raamotsus, kas toimib samamoodi nagu noortegarantii või millisel kujul see tuleb ja lõpetuseks ma mul on väga hea meel teie algatuse üle roheliste töökohtade kohta, mida mainisite ja jällegi küsimus, millal see tuleb, kas varsti, sest see on algatus, mis ähm, sai alguses parlamendist ja me sooviksime, et see et see tuleks veel selle aja jooksul, kui, kui meie ametiaeg kestab. suur tänu. suur tänu, Elisabeth Anuta, palun. suur tänu, härra eesistuja. suurepärane kaks minutit on minu jaoks väga palju lausa. härra volinik, suur tänu, et meid täna külastate, aga te ütlesite väga vähe selle kohta, mida komisjon järgmistel kuudel kavandab. meie aga tahaksime juba täna teada, mida võime lugeda komisjoni seletusest, mis puudutab äh, sotsiaalset mõõdet. ja mul on küsimus. kuidas plaanib äh, Euroopa Komisjon sotsiaalfondi väljamakseid seira-, nendele järelevalvet teostada või neid seirata. ja samuti huvitab meid, kuidas tehakse järelevalvet noortegarantii üle. senised kogemused on pigem halvad, meil ei olnud piisavalt vahendeid. peagi on meil olemas vahendid ja selle võrra on meil ka suurem vastutus. järgmine küsimus puudutab töötajaid, meil on, milline on siin komisjoni seisukoht, meil on vaja siin leida kompromiss ehk lähetuste küsimuses, siis meil on vaja siin kindlust. ja lõpetuseks Poolas praegu rakendatakse pilootprojekti, kus teatud piirkondades viiakse läbi teatud tegevusi ja seal püütakse lahendada Poola ja Euroopa demograafilisi probleeme. märtsis on meil plaanis konverentsi Euroopa Parlamendiga ja mul oleks väga hea meel, kui ka teie saaksite sellel osaleda. suur tänu! jah, ma usun, et volinik osaleb paljudel konverentsidel. Äh, palun, Matič, kaks minutit. Lepo, äh, povjereniku na aitäh, äh, eesistuja, ja tänan ka volinikule teie ettekande eest ja vastuste eest meie küsimusele. ma tahaksin rääkida uuest finantsraamistikust kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seal on huvitav ettepanek kombineerida erinevaid finantsinstrumente ja selle uue rahastusmudeli eelis on just see, et kriisiolukorras võib kombineerida erinevaid äh, tööhõivemeetmeid haridusmeetmetega. ja eelkõige neid meetmeid kasutatakse regionaalfondis, neid võiks kombineerida ka sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi meetmetega ma loodan, et komisjon, eelkõige volinik Haan leiab uusi viise, kuidas suunata võimalikult palju rahalisi vahendeid just VKE-dele ja siis kasutada lisavahendeid Euroopa Sotsiaalfondist, et koolitada, viia läbi vajalikke koolitusi, et inimesed saaksid töötada VKE-des ja et need VKE-d siis loodakse Euroopa Regionaalarengu Fondi abiga. järgmine küsimus on siis arukas spetsialiseerumine, see on siis äh, samuti kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsraamistikus ja seal siis kaasatakse nüüd sidusrühmi VKE-sid, kohalikke omavalitsusi. kuidas te loodate seda partnerlust edendada ja rakendada praktikas. suur tänu, äh, palun, proua Costello, kaks minutit. suur tänu, eesistuja, suur tänu ka volinik. Äh, mul on üks märkus, kaks küsimust. Äh, kõigepealt te mainisite seda, et majandus on taastumas Euroopa Liidus ja tõepoolest Iirimaal on näha teatavat taastumist, aga tundub, et sellegipoolest Troika Euroopa Liit on väga äh, kinni kasinuspoliitikas. meie leiame, et on võimalik, oleks parem vähem kärpida ja siiski saavutada eesmärgida. kuid äh, Troikal on, on liigsed nõudmised. me peame nelisada nelikümmend miljonit oma sotsiaalkindlustuseelarvest äh, me kaotame, kui me neid nõudmisi täidame. nii et äh, ma peaksin tõesti teid äh, paluma, kas te saaksite siin ka Iirimaa ja, ja tulevase Iirimaa muret arvestada. edasi noorte garantii. et enam ja, ja siin enam kasutamisest, raha enam kasutamist, kas te saate meile kindlustada, et neid, äh, et tõepoolest noorte garantii puhul makstakse see äh, raha ette, nii et need inimesed, kes on praegu kahekümne kolme aastased, siis eh, neil on need võimalused noortegarantiist veel enne, kui nad kahekümne viie aastaks saavad või siis võtab see eh, eh, see võtab kõik palju aega ja lõpetuseks te rääkisite kvaliteediraamistikust praktikate jaoks ja see on väga oluline noortegarantii element, et kaitsta noori inimesi, kes juba, kellel juba on praktikakohad, noortegarantii pakuks neile kaitset. ma tahaksin teada, et millal siis need partnerlusprogrammid sünkroniseeritakse noortegarantiiga ja lõpetuseks puudutaksin veel küsimust, kus ma olen ka raportöör, nimelt et kui laiendada äh, programm ja kas ka, ja kas ähm, te, kas te saate tagada, et tulevikus inimestel on, äh, saame neid toetada piisavalt? Äh, aitäh, äh, härra eesistuja ja volinik. ma usun, et selleks, et, et saavutada sotsiaalset Euroopat, on vaja kaitsta töötajate õigusi. ja sellepärast küsiksin teilt kas, kasutaksin võimalust ja küsiksin otse, mis puudutab halbu töötingimusi ja see mõjutab eh, kogu ühiskonda, eh, töötajate perekondi, paljud eh, töövõtjad kannatavad halbade töötingimuste lühikeste töölepingute all ja neil on raskem ennast ja oma perekonda ülal pidada. nii et ma küsiksin, mis on äh, komisjoni ametlik äh, definitsioon ähm, halbade töötingimuste ja töökohtade jaoks. milliseid äh, meetmeid võtab komisjoni liikmesriikide puhul, kes selle, äh, kes selle nähtusega ei võitle, miks ma seda puudutan, mulle tundub, et sellistel töökohtadel töötavad just kõige vaesemad ühiskonnaliikmed. ma räägin nende vaeste inimeste nimel ja ma küsiksin komisjonilt, mis, mis plaanid on Euroopa Komisjonil? kuidas me aitame kahtekümmend miljonit, kahekümnel miljonil inimesel tulla sellest vaesusest välja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks? ja lõpetuseks, kas te saaksite anda meile täpselt äh, täpne, täpse kuupäeva, millal millal äh, avaldatakse direktiiv meremeeste kohta? kaks minutit, palun. aitäh. kuulsime juba selgitust komisjonilt, mis puudutab vahendeid, mis eraldatakse noorte tööpuuduse vähendamiseks ja kõige puudust kannatavamate piirkondade jaoks ja samuti, mis puudutab vanusepiiranguid ja seda, et kuidas määratakse kindlaks, kes on abikõlbulikud. ja see on oluline eelkõige neile, neile riikidele, kus noorte tööpuudus on väga kõrge, nagu näiteks minu riik. ja küsiksin volinikku, et mis puudutab äh, töö, töötajate mobiilsuse paketti, mida on oodata järgmisel aastal, seal on väga oluline nähtus, mis ilmneb just Lõuna-Euroopas. töö, noorte tööpuudus. ja e, ka see nähtus, et noortel inimestel on tegelikult väga, väga kõrge kvalifikatsioon ja nad lahkuvad oma koduriigist, sest nad ei suuda leida töökohti oma kodumaal nii et see on väga oluline küsimus e, Euroopa jaoks, et kuidas e, tuua nad tagasi oma kodumaadel, nii et võib, kas te oleksid, kas te suhtuksite positiivselt ka nende algatusse, mis läheks selles suunas? ja mil määral äh, keskendub komisjon kolleegiumis sellele, et äh, rahastada VKE-sid, nii et neil oleks võimalik tööle võtta noori inimesi nii äh,, aega on vähe, nii et esitan ainult ühe küsimuse. Teie kogemus volinikuna, kas liikmesriigid on nõus sellega, et, et komisjon ei ole mitte ainult vahendaja, vaid ka kutsub liikmesriike üles olla aktiivsed. ja nüüd äh, siis äh, Teil on viisteist minutit, äh, härra volinik, ja muidugi küsimusi oli ääretult palju ja tõesti ootan huvi, kas te suudate viieteist minuti jooksul neile kõigile vastata ja siis äh, teeme, lõpetame selle koosoleku ja siis homme hääletame, palun. Uh, suur tänu. jah, mõned küsimused jäid üles veel esimesest voorust ja ma tulen nende juurde tagasi ja lisaks käsitlen ka uusi küsimusi, mis tõstatati. võib-olla on raske konkreetselt vastata, eriti kui eh, eelseisev algatus on väga kaugel tulevikus või vastupidi, kui ta on väga ligidal juba järgmisel nädalal. nii et palun, et te ootaksite ära järgmise nädala ja siis oma silmaga näete, milline on see lõpptulemus proua Jaslovetska küsis e, veel kord sotsiaalse mõõtme teatise kohta ja mida täpselt see käsitlema hakkab. ma viitaks oma hiljutisele kogemusele Poolas, ma käisin majandusfoorumil e, seal ja istusin härra Piletski kõrval. ja ma olin härra Bialetski lähenemisviisiga endise peaministriga teie riigist vägagi päri. ta ütles, et kui sisemine devalveerimine on peamine mehhanism, siis Poola peab veel tublisti järele mõtlema selle üle, et majandus- ja rahandusliisuga liituda. sest mõelda vaid, mida see kõik tähendab sotsiaalsetele tingimustele mida see devalveerimine kaasa toob. nii et see on üks kaalutlusi, mis seondub selle ettepanekuga, seda on väga põhjalikult vaja analüüsida e nüüd, mis puudutab Rahandusliidu konkreetseid uusi elemente, siis kindlasti eh, on, peab see olema hoopis põhjalikum ja laiapõhjalisem analüüs, mis ees seisab. Eh, osa asju ju selgelt kiirenevad, näiteks pangandusliit, mida hakatakse ellu rakendama kiiremalt eh, kui seni esimese poolaasta jooksul on tehtud, aga esimest korda vastasin teie küsimustele, siis ma ei saanud meremeeste algatuse täpset kuupäeva nimetada. ja peab ütlema, et ega ma nüüd ka ei oska täpselt vastata, midagi ei ole muutunud, saage aru, lihtsalt mõned otsused on veel langetamata komisjonil. aga ma ütlesin teile et tegelikult on asjad juba üsna lõppfaasi ettevalmistustega äh, jõudnud. nii, nüüd see deklareerimata töö vastase võitluse platvorm. et kas see on piisav? jah, vaat muidugi saab näha, kui asjad on juba edasi arenenud, me üritame sellesse algatusse sisse võtta kõik mis tuli konsulteerimise tulemusena ja konsulteerimine ongi ju selleks, et praktilisi ideid saada ja siis meie juba ettevalmistustöös tahame eh, liikmesriikides eh, kindlasti töö järelevalvet eh, tugevdada. komisjon ei ole mingit tööinspektsioon ise ju, aga küll aga peab aitama liikmesriikidel paremini töö järelevalve vallas informatsiooni vahetada ja ka äh, tööjärelevalveasutuste koostööd paremini korraldada. ma käisin hiljuti Hollandis ja kohtusin äh, peaministriga ja arutasime mitte võõrtöötajate rännet, vaid pigem Hollandis nende võõrtöötajate töötingimusi temaga. ja seegi seondub deklareerimata töö vastu võitlemisega. jah, neil võõrtöötajatele paremate töötingimuse tagamine, aga ka töösuhte ametlikuks muutmine pluss ka siis eh, maksustamine Need on kõik väga tähtsad eesmärgid, mis seonduvad selle eelseisva algatusega. jah, me oleme mobiilsuse liikuvuse poolt. me arvame, et tuleb austada õigust töötada teises riigis. aga jah, härra Pastos siin rääkis, et milline on see kahju, mis võib tekkida Eh, lähteriikides, kui lühikese aja jooksul väga suurel hulgal lahkutakse riigist mujal töötama. ma tõstatasin selle küsimuse siis, kui ma käisin hiljuti Lätis. see on riik, keda on kiidetud finantsedu eest ja suutlikkuse eest ühineda euroga järgmise aasta alguses, aga teisest küljest me näeme, et see eelarve konsolideerimine, mis Lätis toimus, ajal, mil väga palju noori lahkus neilt e, e, tegelikult on tekitanud olukorra, mis on pikaajaline e, kahju, kahju sellele riigile ja tekitab ka väljakutse sotsiaalkindlustussüsteemile, kui liiga palju lahkub riigist tööealisi töötajaid aga väga palju on riigis riike, riigis inimesi, kes on vaesuse olukorras. nii et kuidas äh, sellest nüüd tagu saada, selliste majandusšokkide tagajärjed on tõesti rasked. nii et mingi strateegia tuleb selleks puhuks välja töötada, et tõesti ei oleks mitte ühesuunaline ajude väljavool, vaid oleks tegemist ringrändega näiteks hispaanlaste välja e, sõidu puhul Saksamaale tööle e, aast-, paari aasta pärast naasevad nad oma koduriiki. nii et ka noortegarantii pärast seda, kui see käivitatakse, peab ennekõike looma töövõimalusi koduriigis. see on väga vajalik, ainult nii saab noortegarantiil edu olema see näitab, et ränne ei ole ainus väljapääs lootusetust olukorrast oma koduriigis, vaid saab tugineda kohapealsetele tööhõivetalitustele, kes teevad koostööd sotsiaalpartneritega, koguvad informatsiooni vabade või vabanevate töökohtade kohta ühes või teises piirkonnas ja siis saavad ka finantseerida äh, koondada rahalisi vahendeid eh, selleks, et toetada heakvaliteedilist koolitust ja ka praktikandi ametit, õpipoisi ametit, aga seda koha peal. ja loodetavasti ka majandus taastub kõikides piirkondades peatselt Euroopa Liidus ja kas tuleb veel uusi instrumente toetamaks näiteks VKE-sid, et need võtaksid noori tööle? jah, vähemalt kaks on hiljuti välja tulnud. ühte me oleme üsna ulatuslikult kasutanud Euroopa poolaasta ka seoses, nimelt oleme palunud, et liikmesriigid eh, tööjõu maksustamist eh, nihutaksid sihipäraselt mujale et nad toetaksid noorte tööhõivet, kui VKE võtab tööle noori, siis antakse neile toetust. näiteks Itaalias on see nii olnud. ja teine asi, millesse paljud suhtuvad skeptiliselt, on Euroopa Investeerimispanga potentsiaal. Berliini tippkohtumise ajal toimus ka teisi, teisi Äh, üritusi ja seal Euroopa Investeerimispanga president ütles, et äh, investeerimispank on valmis toetama VKE-sid, kui nad noori tööle võtavad. ja ma usun, et ta täidab selle lubaduse, kui aeg saabub ja seegi on, aitab kaasa meie eesmärkide täitmisele. nii et saab näha, kuivõrd suutlik tegelikult siis Äh, EIB on pärast selliseid julgustavaid avaldusi nende suust. nüüd äh, must töö, ma arvan, et ma selle kohta olen juba piisavalt vastanud, nüüd rohelisest tööst küll räägiks. rohelised töökohad. jah, saab näha. see on olnud üks osa tööhõivepaketist, et tuleb välja töötada tegevuskava. aprillikuises tööhõivepaketis möödunud aastal oli selline asi ette nähtud ja ka IKT töökohtadega on edasi liigutud meil koos volinik Kruusiga, oleme suure koalitsiooni loonud ja kaasanud ka ettevõtted eh, just, et luua IKT valdkonnas rohkem töökohti ja ka koolitust Äh, korraldada IKT vallas. aga roheline majandus on muidugi midagi muud, et see ei ole niivõrd üks sektor, vaid pigem puudutab rohelisi oskusi ja paljusid valdkondi, aga ehitus äh, või autotööstus äh, ja energiamahukamad sektorid, seal on rohelised töökohad eriti aktuaalsed. nii et me usume, et et kolm volinikku omavahel koostööd tehes suudavad teha ka konkreetseid ja praktilisi ettepanekuid. ja kui ma Londonisse tulen seminarile, mille, mis korraldatakse novembrikuu lõpus, siis ehk õnnestub mul juba rohkem informatsiooni jagada meie ettevalmistustöö kohta tulemusi ei näe sel aastal, vaid järgmisel aastal. meil on veel pisut aega selleks, et välja töötada konkreetsed üksikasjad. ja kui tohib, veel üks minut. no pool minutit. Eh, jah, juuksurite küsimust ja esimest korda ma unustasin sellele vastata, härra Kristjanson on juba lahkunud, aga ma arvan, et see pakub huvi ka teistele ma olen kindel, et te teate, et mingit automaatsust ei ole ja tähtaega ei ole ka seatud. komisjon peab kaaluma, aga mingit automaatset kohustust ei ole sotsiaalpartnerite kokkulepped Euroopa Liidu õigusesse integreerida ja kui mingi selline üleskutse tuleb, siis kindlasti on vaja aega, et see läbi analüüsida ja te peate mõistma, et komisjonil on väga lai agenda käsitlusel, et oleks järjekindlus erinevate poliitikavaldkondade vahel lõppkokkuvõttes ühelt poolt tervishoid, tööohutus ja töötervishoid, aga teiselt poolt arukas reguleerimine ja selline äh, heas õigusloome ja õigusloome korrastamine äh, ja kui agendad omavahel vastuollu satuvad, siis selle vastuolu lahendamine ei ole sugugi lihtne. aga töötervishoid ja tööohutus, needki teemad on komisjonil väga tähtsal kohal, nagu parlament, ka meie leiame, et see on Euroopa kohustus Äh, aga see seondub ka ühesuguste tingimustega Euroopa ühtsel siseturul ja äh, koormusega ettevõtetele ja Euroopa Liit äh, on tõesti siin esirinnas kogu maailmas ja me teeme parima, mis meie võimuses, et tagada head tulemused. väga ilusad lõpusõnad härra volinik, püüame seda struktureeritud dialoogi edasi pidada teiega. suur tänu ka kõigile kolleegidele, kes lõpuni veel vastu pidasid ja eh, eesistuja tänab ka eh, tõlketõlgid tänavad oma kuulajad, ka sekretäriaadile suur tänu kõigile, head õhtut!